Welcome! tere pärastlõunat, lugupeetud daamid ja härrad! Liebe Kolleginnen und Kollegen! tere pärastlõunat, kallid kolleegid! mul on hea meel teid kõiki tervitada siin ja ma alustaksin vabandustega, ma vabandan teie ees, et me täna hiljem alustasime, ma luban, et see ei kordu, kuid äh, ma lubasin rääkida linnapeade kohtumisel, ma tegin seda, kuid äh, ma pidin kõnelema, kõigepealt ootama viisteist minutit, niikaua kuni eelkõneleja oma otsi kokku võttis. aga nüüd siis äh, hääletus, äh, mis jäi meie tänasesse pärastlõunasse, see hääletus ei võta eriti kaua aega, me peame hääletama resolutsiooni projekti teemadel ja kui äh, kellelgi midagi selle vastu ei ole, toimub elektrooniline hääletus, kas see sobib teile? elektrooniline hääletus. okei, one second, third. ei, üks ilma kaardita isik, teine, kolmas olgu, me loeme pärast kaardipuudujad äh, hiljem, teeme hääletuse siiski elektrooniliselt. tegemist ei ole kodukorrateemaliste äh, aruteludega. Paul Rüübik, äh, Svoboda ja meie tahame hääletada resolutsiooni projekti poolt. eks ole olukord ei ole tegelikult eriti keeruline, need, kes on resolutsiooni poolt, hääletavad jah ja kes on resolutsiooni vastu, hääletavad ei. Äh, paistab, et äh, minu meelest täitsa tavapärane protseduur, nii nagu me ikka teeme, äh, midagi keerulist siin ei ole ega ületamatut, hääletus on alanud ja kolleegid, kellel ei ole kaarte, nende nimed loen ma pärast või hääletame pärast kokku, kas kõik on selge? hääletus on lõppenud ja vot jetzt. Closed. hääletus on lõppenud. paistab, et hollandlased sedakorda ei jõudnud veel hääletada. Oh. We must cancel it and do it once again, I don't know why. teeme siis hääletuse uuesti, ma ei tea, miks täpselt, aga eelmine hääletus on tühistatud ja kordame hääletust, elektrooniline hääletus on alanud. One EPP too much meil on üks Rahvapartei kandidaat, liigne kandidaat siin, üle on üks kandidaat, nii nagu alati. ja nüüd on hääletus lõppenud. ja nüüd äh, siis äh, ettepanek on tagasi lükatud, kuid ma tahaksin lugeda ka üle need äh, ka inim-, inimesed, kellel ei olnud kaarte kaasas, kakskümmend poolt, proua Marel, kas teie hääletasite? ühesõnaga, tulemus on äh, kakskümmend poolt ja kakskümmend kolm vastu, järelikult äh, tagasi lükatud. Äh, seega jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. mul on suur rõõm tervitada siin entusiastlikult sõbralikust tervitavas vaimus meie volinikku me otsustasime, et äh, me räägime komisjoniga tema tööprogrammist äh, ja meil on hea meel, härra Oettinger, et te olete täna meie ette tulnud. ma ei venita enam ja annan ilma pikemata sõna teile ja paluksin äh, kolleegidel osutada üles viisakust ja kuulata vaikselt. lugupeetud esimees, austatud daamid ja härrad, kallid kolleegid. mul on hea meel olla täna siin, olla siin esimest korda teie komisjonis pärast oma kuulamist aasta alguses. mul on hea meel esineda teie komisjoni ees. viimase paari nädala jooksul on olnud mul mitmeid kahepoolseid kohtumisi teie komisjoni liikmetega. ma olen kohtunud ka erinevate fraktsioonide esindajatega ja need kohtumised on olnud väga kasulikud ja väga huvitavad mul on alati hea meel teiega kohtuda, kas äh, indiviididega teie seast või äh, fraktsioonide, rühmadega ja ükskõik millal, ma olen alati valmis teiega rääkima, oluline on, et äh, meie vahel info liiguks, et meil oleks avatud partnerlussuhe ja mitteametlikud läbirääkimised, mis mul on Euroopa Parlamendi liikmetega, on mulle väga meeltmööda ma tahaksin, et sellised arvamuste vahetused oleksid kõigi jaoks võimalikud. energia on väga tähtsal kohal Euroopa Komisjoni programmis, te näete seda meie Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, te olete kuulnud kindlasti suurt tähelepanu, mida pööratakse Barroso kõnedes energiale, te olete kuulnud, kui olulisel kohal see on komisjoni aruteludes ja valitsuste aruteludes ja tippkohtumistel, nagu näiteks Beijingi kohtumisel, energia pakub huvi ka hiinlastele. ja energia kindlasti on üks osa meie partnerlussuhetest. komisjon tegeleb kiirküsimustega, nagu näiteks Nabucco ja saadab selgeid sõnumeid äh, meie energiavahendite kohta. ja meie Äh, ka äh, mõtleme Euroopa taastuskavadele ja sellele, kuidas kasutamata vahendeid äh, enne aasta lõppu saaks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ära kasutada meie ühites huvides ja pikemas perspektiivis on meil ka kaks tuhat kakskümmend strateegia, aga meil on ka energiategevuskava, millest ma veel räägin, ja aasta kaks tuhat viiskümmend teekaart mul oleks hea meel kuulda, mida teie arvate äh, selle kohta. Teie äh, arvamus on meie jaoks oluline ja selleks, et äh, planeerida tulevast energiapoliitikat kõikide huvigruppide vajadusi tagada, peame me seda tegema, meie jaoks on oluline integreeritud infrastruktuur ja üleminek süsinikuvaese majanduse juurde samuti on energiaallikate mitmekesistamine meie päevakorras tähtsal kohal ning sama puudutab infrastruktuuri. praegusel hetkel oleme energia osas sageli liigselt sõltuvad. lühidalt äh, tooksin ma välja mõningad ülesanded, millega me silmitsi seisame lähitulevikus. kõigepealt äh, õigusaktide Äh, lõpuleviimine ja jõustamine, see puudutab nii uusi õigusakte kui ka juba olemasolevate õigusaktide jõustamist. ma arvan, et meil juba on peaaegu olemas gaasi, äh, elektri ja siseturg, kui me, aga me päris siiski ei ole seda veel saavutanud, kui me võrdleme äh, gaasi ja elektrit teiste siseturu toodetega, siis me ei ole päris valmis veel selle siseturu loomisega. lisaks sellele ma pean ütlema, et äh, meie raamtingimused meie uue võrgu infrastruktuuri jaoks, äh, kui me räägime gaasiinfrastruktuurist, siis on oluline see, seejuures solidaarsuse ja sõltuvuse vähendamine. mis puudutab elektrit, siis äh, elektri, elekter on jällegi meie töökavas tähtsal kohal ja teie otsustate koos meiega kriis on äh, meie päevakorda muutnud äh, ja teie aitate otsustada, kas äh, me saame selle, seda olukorda ära kasutada ja ehitada üles pikaajalisema programmi meie võrgustiku infrastruktuuri kujundamiseks. sellise programmi, mis lähtub liikmesriikide solidaarsusest ning võtab arvesse vajadust suurendada taastuvenergiaallikate määra taastuvenergia äh, osas on meil äh, vaja äh, pöörata tähelepanu ka transpordisektorile, leida mingi lahendus transpordisektori jaoks. ei ole mingisugust mõtet Põhjamerre ehitada tuuleenergiajaama, kui energia ei jõua nende inimesteni, kes seda vajavad. ja mis puudutab võrke, siis võrgu omanikud, võrgu haldajad on äärmiselt äh, tähtsal kohal, äh, samuti äh, teenuste tasandite lahtisidumine, ka tarbijad, reguleerijad. meil on agentuurid äh, ja meil on vaja äh, agentuuri juhti, kes mängiks, oleks sõltumatu äh, vahendaja rolli. see meie agentuuril on äh, väga tähtis äh, reguleeriv äh, ülesanne, mis hõlmab ka piiriülest koostööd. ma näen ka võimalusi erinevate algatuste kaasrahastamiseks ja äh, seda juhtudel, kui infrastruktuur ei ole majanduslikus mõttes äh, kasumitootlik, äh, kuid siiski on hädavajalik, et täita Euroopa Liidu poliitilist programmi järgnevate aastakümnete jooksul ja järgneva programmiperioodi jooksul. ma loodan, et Euroopa Parlament osaleb meie otsustusprotsessis ja aitab meid ja nüüd jätkaksin ma äh, Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, heitmete ja taastuvenergia teemaga. ma arvan, et me peaksime pöörama tähelepanu tööstusest lähtuvatele teadusuuringutele ja mina tahaksin pöörata täiendavat tähelepanu energiasäästudele ja energiatõhususele, ma arvan, et samuti on tähelepanu väärt äh, tuumaenergia turvalisuse äh, aspektid ja samuti ka standardite paikapaneme, panemine raadio, radioaktiivsete jäätmete kohta. meil on vaja äh, raamistikku tuumajäätmete pikaajaliseks säilistamiseks turvalisel moel ning sellel sügisel jätkame seda tööd teiega dialoogi pidades vallas. tegemist on minu jaoks äärmiselt olulise teemavaldkonnaga. samuti on meil energiato-, energiat tootvate riikidega äh, koostöö, partnerlus, äh, mida tuleb arendada selleks, et äh, tagada uued energiamarsruudid, sellega seoses tasub esile tuua Nabucot ja ma tahaksin pöörduda siin Euroopa Parlamendi liikmete poole, kes on pärit liikmesriikidest, mida läbib Nabucco Äh, ma tean, et mõned huvigrupid tegelevad äh, South Streami äh, arendamisega. nii ma kutsusin, kutsuksin kõiki liikmesriike üles omalt poolt pühenduma Nabucole ja tegema seda sel aastal. Nabucco viib meid uue gaasiväljani ja see on, tegemist on uue marsruudiga, tegemist on uue allikaga meie jaoks nii et äh, see on midagi enamat kui Nord Stream ja see Nabucco tagab meile suurema sõltumatuse. liikmesriigid, äh, valitsused, parlamentide liikmed peavad äh, suhtluma sellesse küsimuste sõltumatult, osa, erapooletult, neid ei tohi mõjutada Äh, ma rohkem sellest teemast ei räägiks, kuid äh, meil on vaja lahendust enne selle aasta lõppu. meie energiapoliitika eesmärgiks on tagada jätkusuutlik energiatootmine võimalikult äh, süsinikdioksiidi väheselt ja võimalikult kättesaadava hinnaga meie tarbijate jaoks. see on siis meie ülesanne me tahaksime, et meie uus tõhus energiapoliitika tugineks uuele tegevuskavale, mis äh, viib meid äh, aasta kaks tuhat viiskümmend äh, teekavani, teekaardini, vähendades meie energiasektori süsinikutootlikkust me tahaksime läbimõeldud muudatusi ja mitte ülepeakaela tehtud äh, otsuseid ja me vajame ka teie nõuandeid. meie tegevuskava peaks olema praktiline, keskpikas perspektiivi äh, kavandav äh, instrument, mis aitaks meil liikuda Euroopa Liidu kaks tuhat viiskümmend eesmärkide suunas ja teha seda mõõdetaval moel. ja energiategevuskava peaks olema kõikehõlmav poliitiline raamistik, mis aitaks tagada, et Euroopa Liit saavutab kaks tuhat kakskümmend eesmärgid nii, et see läheb võimalikult vähe maksma meie ettevõtetele ja meie ühiskonnale ja tooks samas võimalikult suurt kasu meie ettevõtetele ja meie ühiskonnale. selleks tuleb pingutada nii äh, liikmesriikide tasandil kui ka kohalikul tasandil. me peame äh, toetama äh, varustuskindlust, energiatõhusust ja äh, linnapeade kogu kohtub siin, äh, kohal on mitmed kohaliku tasandi äh, rahvaesindajad, kes arutlevad nende samade küsimuste üle ja ma usun, et Euroopa Liidu arutelud energiaallikate ja kliimamuutuse kohta peaks olema arutelu, mis ka oleks kajastatud ka, ka kohalikul tasandil, kõik huvigrupid peavad saama oma sõna sekka öelda. selleks, et sellistele aruteludele kaasa aidata, kavatsen ma avaldada dokumendi, kus on olukorda, kus on olukorra praeguse seisu hinnang, mis sillutab teed energia tegevuskavale teie esimehele ja edastame selle dokumendi homme ja see saab olema ka mai lõpu ministrite kohtumisel kasutatav töödokument. see dokument aitab meil hinnata, mida on saavutatud ja mida ei, mis on saavutamata jäänud pärast esimest energiategevuskava, kus on meie, millised on meie puudujäägid ja mis on kriisiolukorras juhtunud, mis on juhtunud energia allika, erinevate allikate valdkonnas, selles dokumendis on välja toodud erinevad prioriteedid, mille täitmine on vajalik selleks, et oma eesmärke saavutada me kirjeldame selles dokumendis ka vajadust olemasolevate õigusaktide jõustamiseks energiavaldkonnas. seda selleks, et tagada ka aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärkide äh, täitmine varustuskindluse seisukohast. Mm, rahastamine on äärmiselt tähtsal kohal ja kui ma ütlen raht-, rahastamine, siis ma mõtlen äh, energiaprogrammide, äh, energiauuringute rahastamist äh, meie partneritega koostöös ja kaasrahastamine, osaline rahastamine ka energiainfrastruktuuri valdkonnas. see on möödapääsmatu ja me räägime ka järgmisest programmeerimisperioodist, kus energia jääb endiselt tähtsale kohale, aga äh, ma ootan rõõmuga ka teie arvamust meie dokumendi eesmärgiks on äh, olla, aidata kaasa äh, laiaulatuslikele aruteludele mis aitavad meie energiategevuskava koostamisele kaasa ja teie olete meie jaoks äh, oluliseks äh, koostööpartneriks. me loodame, et jaanuarikuus äh, saab energiategevuskava vastu võetud ja siis on meil kuus ku-, seega jääb meil kuus kuud konsulteerimisperioodiks. ja järgneva aasta jooksul lisaks energiategevuskavale on mul plaanis mitmeid teisi meetmeid, siis tegevuskava kus on välja toodud erinevad äh, stsenaariumid, erinevad äh, tegevuskavad, äh, alternatiivid, mille, mida saab kasutada kahe tuhande viiekümnenda aasta süsiniku vähese majanduse eesmärgi suunas liikumiseks. meil on vaja uusi pikaajalisi eesmärke selleks, et täita energiavarustuskindluse eesmärk ja sellega seotud väljakutsetele vastata, samuti et vastata kliimamuutusega seotud väljakutsetega. me peame vähendama oma sõltuvust fossiilkütustust, e-, kütustest, edendama taastuvkütuste e, kasutamist ja suurendama energiatõhusust, meil oleks vaja jätkusuutlikku energiasegu. energiasegu, kus äh, on äh, taastuvenergiatel ja süsiniku äh, talletamisel, äh, püüdmisel ja talletamisel väga tähtis koht. ja arves, ja kui konkreetsed liikmesriigid seda soovivad, siis tuumaenergia võib olla üks osa energia äh, energiasegust, see on juba praegu kaks kolmandikku süsinikku vabast energiast ja meil on ka loomulikult oma energiainfrastruktuuride sama kitsaskohad, kitsaskohad, mis takistavad meil siseturu lõpule viimist ja seetõttu tuleb neid kitsaskohti käsitleda oma meie energiapaketis. me peame lähtuma oma varasematest üle-euroopalistest võrgustikest äh, ja kogemustest selles valdkonnas äh, ja energiainfrastruktuuride äh, aasta väljakujundamine järgmistel aastakümnetel äh, peaks samuti ammutama inspiratsiooni neist. me esitame oma teatise, kus on välja toodud järgnevate aastakümnete prioriteedid ning toodud loetelu ka regulatiivsetest instrumentidest ja rahastamisvahenditest selle kuu keskel toimub äh, Madridis konverents ja Euroopa Parlamendi liikmed on äh, äh, teretulnud sellel konverentsil, pakett võetakse vastu kahe tuhande kümnenda aasta lõpul. Euroopa energiaprogramm seoses majandustaastus, taastamiskavadega on olnud edukas, minu eelkäija minu ametipostil enne mind ja nüüd ka mina ise oleme aidanud tagada rahastamist tervele reale projektidele. ja ERP on olnud väga tähtsal kohal on äh, ERP äh, eraldused, mida ei ole kasutatud veel. Äh, ja neid võib kasutada siis taastuva energiaks. Need Euroopa majanduse taastuskavade eraldised võivad tuua meile kasuks, kasu, mistõttu ma kutsun teid üles seda projekti kiiresti vastu võtma, nii et see raha ei läheks kaduma enne aasta lõppu ja ma arvan, et äh, meie koostööpartnerid kohalikul tasandil, äh, piirkondlikul tasandil tuleks kaasata, et meie, äh, et kasu, mida me saame igast, igast eurost, mille investeerime oma energiapoliitikasse, oleks võimalikult suur. ja veel me, nii teie kui ka mina tunneme suurt muret energiatõhususe pärast, seetõttu olemegi valmistamas ette uut Euroopa energiatõhususe, tõhususe äh, strateegiat, tuues sisse elenevaid elemente erinevates poliitikavaldkondades ja meie energiatõhususe strateegia põhiline element on muuhulgas energiatõhususe nägemine Euroopa energiapoliitika ühe võtmeosana, see peab olema samas seotud teiste poliitikavaldkondadega. E, uus Euroopa energiatõhususe strateegia liigub aasta kaks tuhat kakskümmend suunas ja see võetakse vastu Euroopa Komisjonis kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. ja majandustaastuskavade ülevaatamine äh, jääb äh, üle, üheks osaks äh, sellest paketist ja aitab meil liikuda õiges suunas, hoida õiget kurssi aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärkide suunas. lisaks sellele aasta lõpus esitatakse õigusloomeline ettepanek radioaktiivsete jäätmete ja kütuste kohta eelmise aasta tuuma äh, äh, turvalisuse äh, direktiiv, mida toetas ka Euroopa Parlament, oli edukas esimene samm tuumaenergiaga seotud väljakutsete lahendamises tulevikus. kui me suudame tuumaenergia jäätmetega, tuumaenergia jäätmeid korrakohaselt käidelda ja samuti pöörata tähelepanu ka tuumameditsiinile, tuumaenergia kasutamisele, äh, siis äh, oleme astunud suure sammu edasi, ükskõik aga kas tuumaenergia kasuks otsustatakse või mitte, seda otsustavad liikmesriigid, igal juhul meie kõik vastutame selle tuum-, tuumajäätmete lõpliku ladustamise eest. ma arvan, et Euroopa Liidul on mängida oma roll ja Euroopa Liit peaks oma probleemi, probleemide lahendamisega ise tegelema ja mitte andma järele kiusatusele äh, tuumajäätmeid lihtsalt eksportida. siis äh, gaasivarustuse äh, õigusraamistik äh,, reguleerimine on äh, samuti tulekul, kõik need äh, algatused viivad meid edasi ma olen huvitatud äh, teiega koostööst, ma arvan, et me ei tohiks äh, langetada otsuseid kiirustades, me peaksime analüüsima tõsiasju ja see annab meile võimaluse luua äh, Euroopa energiapoliitika nagu kord ja kohus. suur tänu, härra volinik, selle väga põhjaliku ülevaatest, mida te kavatsete järgmistel kuudel teha. kasutaksime kohe võimalust teilt küsimusi küsida. muidugi me kõike täna põhjalikult arutada ei saa, see ei ole lihtsalt võimalik. kolleegid, mul on kaheksateist sõna soovijat nimekirjas, mis tähendab seda, et kui me soovime õiglased olla, siis peame me otsast peale algusest peale kokku leppima, et ühele küsimusele kulutame ühe minuti. sest me tahame ju ka vastuseid kuulata, volinikul läheb ka pisut aega, et vastata kõikidele kaheksateistkümnele küsimusele, niisiis palun püüdke oma küsimuse esitamise juures piirduda ühe minutiga. kõik need asjad, mida te muidu ütlete, kõik need viisakused, jätke need ära ja alustage kohe küsimusest. niisiis Mm, proua Karovska. suur tänu, ma jätan siis kõik viisakusavaldused välja ja hakka, asun kohe asja juurde. Teie kuulamiste ajal vastasite te ühele minu küsimusele, et Nord, äh, Nord Streami projektil ei ole äh, Euroopa üldist solidaarsust ning vastavalt Euro Lissaboni lepingule on sellise projekti juures vaja Euroopa üldist solidaarsust. lisaks ütlesite, et me peame minema kaugemale kahepoolsetest kokkulepetest, et meil on tarvis Euroopa, üle-euroopalisi kokkuleppeid, kusjuures samal ajal osalesite te äh, Nord Stream äh, juhtme avamisel sel kuul. selle kõige valguses ma tahaksin küsida, kas te oleksite kas teie toetaksite lisaks äh, kommertskokkulepetele Nord Streami kohta kehtivat Euroopa, äh, Euroopa parlamentide vali, valitsuste vahelist kokkulepet. kas te lisaksite selle oma programmi tulevaks aastaks? niisugune öö, äh, avatud ja läbipaistev kokkulepe muudaks Nord Streami tõesti üle-euroopaliseks projektiks suur tänu. suur tänu ja nüüd Kristjan Tiila. ma ei hakka ka neid viisakusi, viisakusavaldusi ütlema, aga eelmisel nädalal saime mõned pressiteated, kus te ütlesite, et süsinikuvaba vabad eh, elektrijaamad Saksamaal on midagi niisugust, millesse te ei usu? missugune on teie seisukoht selles küsimuses, sest minu arust on üsna selge, et ilma vajaliku tehnoloogiata me kaks tuhat kakskümmend ees, eesmärke ei suuda täita. palun, härra Turmes. jah, sada viiskümmend, sada või sada nelikümmend miljonit, mille eest on alati, mille eest on alati voliniku õnnitletud, aga kui me nüüd vaatame seda Vahemere teist poolt, seal on nii gaasi kui, kui koostootmisjaamad ja kas te ikka ütlete, et tegu on olulise prioriteediga Euroopa Liidu jaoks ja mis puudutab Euroopa kakskümmend kakskümmend teekaarti, eh, siis ma kuulsin, et teie peadirektoraat arvestab, et aastaks kaks tuhat viiskümmend on seitsekümmend viis protsenti süsinikuheitmeid vähendatud, see oli teatav üllatus, sest äh, kui me oma kaheastmelise plaani juurde jääme, siis see eesmärk oli ju kaheksakümmend protsenti kuulsime, et selle aluseks on professor Karpasi teooria ning tema ise alles hiljuti kirjeldas niisugust stsenaariumi, mis on, oli suhteliselt vastuoluline. nii et mida te selle kohta ütleksite ning ka lõpetuseks Prantsusmaa parlament võttis täna suurepärase otsuse vastu, nad otsustasid, et kui Prantsusmaal rajatakse tuuleelektrijaamasid, siis on vaja ka pangagarantiid selleks, et see uuesti ka maha võetakse. kas see, nii ei võiks olla ka tuumaelektrijaamadega? proua Tikau, suur tänu. suur tänu teie tutvustuse ja ettekande eest tahaksin äh, rõhutada, et äh, Nabucco projekt on tõepoolest tähtis. tegemist on äh, Euroopa jaoks strateegilise projektiga ning Euroopa Liit peab sellesse investeerima. selles pole sugugi kahtlust. aga minu küsimus puudutab pigem seda, mida te väitsite oma tutvustuse ettekande käigus, ehk siis, et olevat rahalisi vahendeid, mida ei olevat majanduse restruktureerimise fondist kulutatud ning et kuidas võiks neid taaskasutada, neid vahendeid. me teame väga hästi, et selle fondi määruses on ette nähtud algatus Smart Cities ning ma loodan, et teie prioriteetide hulgas võetakse arvesse investeeringuid selleks, et suurendada äh, hoonete energiatõhusust. ning ma loodan, et äh, selle fondi rahalised summad, mis suunatakse hoonete energiatõhususse, äh, suurendatakse, aitäh. Enšu, palun. suur tänu, härra eesistuja ma ei saa kuidagi mitte õnnitleda volinikku tema tegevuse puhul sellest ajast saati, kui ta ametisse nimetati. meie kolleegid, eelkõige seetõttu, et meie kolleegid näitasid üles ettevaatlikkust kuulamiste ajal. liikmesriikidel on erinevad energiavõimalused taastuvenergia, näiteks tuuleenergia edendamiseks. pean siin silmas ka päikeseenergiat ja muud sellist ja liikmesriigid peavad äh, rahuldama oma energiavajadused. seetõttu tahaksin esitada järgmise küsimuse. kas komisjon on kavatsenud selles kontekstis ellu rakendada toetuskava liikmesriikidele selleks, et ehitada ning taastada hüdroenergiarajatised, mis on juba liikmesriikides olemas ning selleks, et ehitada ka uusi hüdroenergiarajatisi, näit-. ja seda selleks, et likvideerida kivisüsil töötavad energiajaamad, aitäh. proua Kavaia. austatud esimees, austatud volinik, hoolimata sellest, et energia on poliitiline prioriteet meil nüüd on rahalised vahendid energia edendamiseks ning teadusuuringuteks seitsmenda raamprojekti raames piiratumad kui näiteks kaheksakümnendatel aastatel. nüüd alutame me arutelusid, valmistamaks ette kaheksandat äh, raamprogrammi teadus- ning arendustegevuse vallas ning tahaksin küsida volinikult, kas ta võiks selgitada oma kavasid energiauuringute vallas, rahastamise vallas ning selles osas, kuidas organiseerida prioriteete. kas Euroopa Komisjoni prioriteedid põhinevad äh, suurtel väljakutsetel ja lahendustel või pigem siis tehnoloogiatel? ning äkki te võiksite ka kommenteerida tehnoloogiate näitmist, demonstreerimist see on äärmiselt oluline valdkond. milline on demonstreerimisprojektide roll selles uues äh, raamprogrammis, aitäh! proua Hertsog. proua eh, Hertsog. Thanks, um, <clears throat> thanks very much, commissioner suur tänu, austatud volinik, et olete siia tulnud, mul on üks minut aega lühikese küsimuse esitamiseks neli küsimust. esiteks, ma arvan, et siin komisjonis me tunneme huvi selle vastu, kuidas teie kavatsete kas äh, te arvate, et see uus energiaagentuur on hea algatus? ning teine küsimus puudutab pikemat perspektiivi. Te ütlete, et on vaja turupõhiseid investeeringuid aastaks kaks tuhat viiskümmend vähese süsinikheitega majandusse. mida teie saate teha selleks, et toetada head investeeringute keskkonda? seda on vaja kolmas küsimus puudutab äh, teadust ja uurin-, uurimistegevust. kas te toetate ka teisi energia uurimisprogramme nagu, nagu Setplan või toetate te pigem ITER-it? kuidas te suhtute neisse erinevatesse programmidesse? ning viimas küsimus. Te külastasite hiljuti Aserbaidžaani, see oli vägagi teretulnud. mida te tahate, mida, mida teie arvates tähendab see, et Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid seal rohkem teha? suur tänu proua Castillo, palun. Gracias al comisario para no utilizar más tiempo. Yo creo que el comisario ha hecho... suur tänu. tahaksin tänada meie volinikku, kes tegi vägagi kõikehõlmavat tutvustuse tahaksin aga öelda, et äärmiselt oluline on, et komisjon kontrolliks, et täiel määral rakendatakse ellu energiapaketti see on äh, meie töö alustalaks. on mitmeid olulisi elemente siin, neid juba on mainitud, aga üks probleem, mis võib tekkida, on, et äh, meil tekib kiusatus üksi edasi liikuda või siis äh, eraldi lahendada probleeme. ma arvan, et komisjon peaks välja töötama ühtse kõiki Euroopa Liidu algatusi hõlmava programmi energiavaldkonnas. see annaks meile üldvisiooni institutsioonide tegevusest Euroopa Liidus ning võib-olla veelgi olulisem puudutab äh, investeeringuid energiaprojektidesse. kuidas on võimalik tagada, et antakse vajalikud lisavahendid, mis on vajalikud selleks, et arendada tehnoloogiat ja vähendada äh, Äh, heiteid low carbon technologies, kuidas seda rahu-, rahald-, rahastada? Van Brandt. suur tänu, härra esimees. tahaksin rääkida projektist äh, Põhjameres, te rääkisite ka offshore platvormidest, on äärmiselt oluline, et Euroopa Komisjon investeeriks nendesse projektidesse, te ise ka mainisite seda, ning ma tahaksin, et te näitaksite üles konkreetsemat pühendumust, milline projekt töötatakse välja selleks, et töötada välja suurte äh, võrgustike projektide osas, mis puudutab offshore projekte, programme Põhjameres ning mis sorti õigusraamistikku oleks vaja heade aluste andmiseks sedasorti projektidele. teine teema, tuumaenergia, ma usun offshore tehnoloogiatesse, aga mitte eriti tuumatehnoloogiasse. aga see tehnoloogia on liikmesriikides olemas ning meil on vaja karme äh, tingimusi, nõudeid äh, tuumajäätmete ning tuumaohutuse osas. äkki te võiksite meile selgitada, millised on need uuenduslikud elemendid, mis te olete kaasanud sellesse ettepanekusse? kolleeg Florence, palun. suur tänu, austatud volinik ja austatud esimees. me räägime energiatarnekindlusest, mis on seotud taastuvenergiaga ning vähe see süsinikuheitega energiaga. aga kindlasti on vaja veel paari aastat, enne kui see kõik realiseerub, kuidas siis tagada energiatarnekindlus majanduskasvu kasvu tingimustes? Lubik, palun. Die erste Frage ist, wenn wir einen europäischen Binnenmarkt wollen, äh, dann brauchen wir auch Voraussetzungen dazu. Wir haben zum Beispiel esiteks, äh, kui me tahame ühtset turgu, siis on meil vaja äh, õigeid tingimusi, meil on tarvis äh, tingimusi pakkumisteks, meil on tarvis asju, vajalikku raamistikku, nii et ma arvan, et järgmine samm peaks olema organisatoorne protsess, see tuleb samuti tuua Euroopa tasandile ja raamtingimustes tuleb kokku leppida samuti lubade andmise protsessis. Äh, see kõik on ainult üldsuse huvides ja kogu energiaküsimus on ju üldsuse huvides, nii et minu arvates tuleks äh, moodustada vastav töörühm, sinna kuuluksid siis energia direkt-, peadirektoraadi esindajad ning samuti äh, muude valdkondade esindajad, näiteks keskkonnaalalt, ja siis nemad peaksid te-, töötama välja selle lubade andmise protseduuri. minu arust see oleks see hea tava äh,, sest äh, tõhus lubade andmine on, on väga olulise tähtsusega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 Euroopa Liit on pannud endale paika väga ambitsioonika eesmärgi aastaks kaks tuhat kakskümmend peab olema eh, kakskümmend protsenti kasutatavast energiast eh, taastuv, lisaks sellele edendatakse ka taastuvenergiast elektri tootmist ning eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend on et, et kolmkümmend protsenti toodetavast energiast tuleks taastuvenergiaallikatest. on üsna selge, et nende need eesmärgid tuleb ka saavutada hoolimata majanduskriisist, sellepärast et see on jätkusuutlik areng ning jätkusuutlikku arengut nähakse kui edasiviivat jõudu praegu. nii et kas te an-, arvate, et selles kriisi tingimustes on need eesmärgid jätkuvalt saavutatavad? nii ja nüüd palun järgmine küsimus. härra Jean. aitäh, esimees me küsisime ka teie kolleegilt härra Almunialt äh, süsiniku kivisüsil töötavate elektrijaamade kohta ning äh, saime vastuse, mille kohaselt on olemas äh, tegevuskava ning kahe tuhande kümnendal aastal vaadatakse üle riigiabi kivisööl tootavatele elektrijaamadele. kas te võiksite meile selgitada, kas kavatsetakse loobuda nendest riigi toetustest, põhinedes keskkonnanõuetel ning teiseks meil leidis aset arutelu ka äh, teie ühe peadirektoriga energiatõhususe osas ning äh, täpsustati erinevaid siduvaid eesmärke, eelkõige seoses näiteks ökodisainiga, ökoloogilise disainiga. kahjuks aga me näeme, et äh, kõik need nõuded ei võimalda taki-, tagada, et aastaks kaks tuhat kakskümmend energiatõhusus kasvab kahekümne protsendi võrra. ja kas põhinedes kõigel sellel kavatsete teie välja töötada kohustuslikud siduvad eesmärgid seoses energiatõhususega, aitäh! Voorzitter, dank u wel. Van Nistelrooy, palun. austatud volinik, kuulamise ajal esitati teile küsimusi ning teie vastasite alati neile ja nüüd jälle peate vastama meie küsimustele. tahaksin esitada ühe küsimuse, mis on seotud rahastamise ja teekaardiga. kuidas kavatsete te kõike rahastada detsentraliseeritult arvestades, et Euroopa mängib rolli, liikmesriigid mängivad oma rolli ning äh, kuidas saab kaasata Euroopa investeerimispanga, meil on vaja kiirendada investeeringuid ning see on ka liikmesriikide vastutus, nii et äh, kuidas te suhtute sellesse teekaarti ning rahastamisse ning neisse viissada, viiesajasse miljonisse, mis on mõeldud äh, linnadele, selleks, et tõhustada energiatõhusust, aitäh! Danke, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar, ich habe einige Fragen härra Pütikohver. aitäh, volinik, aitäh, esimees, paar küsimust. president Putin ütles hiljuti, et suured gaasiettevõtted äh, ühendavad Venemaad ning Ukrainat ning äh, kas me võiksime samuti välja töötada sedasorti ühendatud lähenemisi? kahepoolne poliitika energia vallas peaks minevikusse kuuluma, aga Austria on just sõlminud sedasorti kahepoolse lepingu. nii et kas te võiksite meile lubada, et tulevikus välditakse sedasorti asju? ning kolmandaks Nabucco. Nabucco on praegu halvas olukorras ning kui enne aasta lõppu see projekt ei realiseeru, siis jääb ta minevikku. millised on komisjoni võimalused võitlemaks Itaalia ja Prantsusmaa vastuseisu vastu, selleks et Nabucco enne aasta lõppu tõepoolest ka realiseeruks. ning ITER-i projekt, kulud seal aina kasvavad. ja nüüd on meile öeldud, et võib-olla peaks laenu võtma ka Euroopa Investeerimispangalt, kas see on tõsi, kuidas vältida, et need kulud mitte ainult ei kasvaks edasi?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 tuumaelektrijaamade kohta, tegemist on olulise küsimusega ning äh, ma arvan, et siin peaks vastu võtma otsuseid ning peaks üritama ellu rakendada ka välja töötatud strateegia, selleks on meil vaja kokkulepet ka tuumaenergia osas. ning äh, Kesk- ning Ida-Euroopa riikide olukord siin on ebakindel mis puudutab uute tuumaelektrijaamade avamist, siis äh, siin kindlaid tähtaegi ei ole seotud, seatud. austatud volinik, me teame, et äh, hoonete sektor valm-, vastutab neljakümne protsendi heidete eest. mida arvate te programmist äh, tõhustamaks hoonete energiatõhusust? härra Poodi. austatud volinik, austatud esimees suur tänu, austatud volinik, et olete tulnud siia täna. energia on ülemaailmne probleem ning just nimelt seetõttu on meil vaja ka üle-euroopalisi lahendusi. kuidas te suhtute energiaprobleemaatikasse maailmas ning ka sellesse, mis leidis aset Kopenhaagis, kuidas see teie arvates mõjutab äh, kliima aru, teemaseid arutelusid homme? vabandust, ülehomme saabub siia USA asepresident, kas te võiksite meile öelda ka, milline on olukord äh, üleatlandist, atlandilistes aruteludes sellel teemal ning mis puudutab tuumaküsimust, siis äh, siin räägitakse äh, tuumajäätmete pikaajalisest ladustamisest ning mõningates riikides, nagu näiteks Prantsusmaal, tuumajäätmete ümbertöötlemisest. kas te võiksite seda ka käsitleda, seda teemat? ning lõpuks rahastamisega seotud küsimused, kas te toetate seda projekti ning kas te võiksite meile öelda ka, kuidas areneb projekt Desertec ehk siis päikeseenergia projekt äh, Magre-, äh, Põhja-Aafrika kõrbes? Äh, proua Madurell, suur tänu härra esimees, suur tänu, härra volinik. mul on kaks väga praktilist küsimust, esimene neist Te nimetasite summasid, mis on ülejäänud Euroopa majanduse taastamise plaanis, nii et tuleks võtta vastu otsus, kuidas oleks lihtsam nendele summadele ligi pääseda. ning teise küsimus, teine küsimus, komisjon võib ju käivitada, on käivitamas uut energia infrastruktuurimeetmete paketti, nii et me tahaksime teada, kuidas te kavatsete selle paketi raames vabaneda nendest piirkondadest, kus energiat on raske saada, aitäh, härra Viiv. Oui. oui, monsieur le président, vous nous avez dit euh, que aitäh, esimees meile öeldi siin, et peab kindlaks määrama äärmiselt karmid reeglid energiatõhususe osas ning äh, kliimamuutuse vastaste võitluste osas. ning äh, räägiti siin ehitussektorist, mis äh, paiskab õhku palju heiteid. normid ning reeglid on head, aga seda vaid juhul, kui neid ellu rakendatakse. millised on kontrolliviisid tagada tagamaks, et neid reegleid ka ellu rakendatakse ja mis teie käsutuses on. Euroopa Liidu tasandil on sageli väga palju eeskirju ning norme, aga tõhusat kontrolli nende üle läbi ei viida. eeskirjad, millega aga millega konkreetselt ei rakendata, mida konkreetselt jälle ei rakendata, jäävad ka paberile, nii et millised on teie konkreetsed kontrollimehhanismid, aitäh? Äh, mm, aitäh, härra esimees, mul on tegelikult ka kaks küsimust. Te rääkisite suurtest projektidest, taastuvenergia allikatest, aga mul on teistsugune küsimus. see ülejäänud kakskümmend protsenti, äh, kui me äh, suurendame energiatõhusust, missuguseid meetmeid te täpselt silmas peate? ning teine küsimus, Need suured projektid on suurepärased, kõik teavad neid, kõik on rahul, aga mida te ütleksite äh, väikeste, väikese ulatusega äh, projektide kohta, sest et need võimaldaksid meil samuti äh, kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärke paremini saavutada. nii et ma tahaksin teada, mida te oskate väiksemate projektide kohta öelda, kas on võimalik, võimalusi ka edendada väikeseid projekte, mis kaasavad üksikisikuid, inimesi, et inimesi saaks kaasata energiatõhusust parandama. suur tänu ja proua Figureido. suur tänu, mul on üks küsimus, äh, härra volinik meil on praegu käsil Euroopa vaesusevastase võitluse aasta ja me, ma viitan komisjoni uuringule, mis käsitleb inimeste juurdepääsu teenustele ja kaupadele, esmavajalikele teenustele ja kaupadele. oluline oleks vaadata ka, kuidas inimesed näiteks oma maju kütavad. me näeme, et mõnedes riikides on väga suures osas kütte, kütmine erakätes umbes enam kui kolmkümmend protsenti, mis tähendab seda, et meil on tegelikult siin nii-öelda energiadefitsiit, paljudel inimestel on raskusi saada oma kodusid korralikult kütta. kas teil on mingeid plaane sellega tegelemiseks? näiteks selle vaesusevastase võitluse aasta raames. suur tänu kõik seetõttu suur tänu kõikidele küsimuste eest, uskuge või mitte, aga me saime kõik küsimused esitatud ja nüüd ma annan härra volinikule võimaluse vastata kõikidele nendele küsimustele. palun, teil on see. Nord Stream war die erste äh, Frage. Ähm, daamid ja härrad, esimene küsimus oli Nord Stream. algusest peale see, kui te vaatate, ei olnud tegelikult väga Euroopa projekt, ta, ta lõpuks tõesti eralepingute alusel, ta sai Euroopa infrastruktuuri projektiks ning naaberriigid andsid omad luba, omad load sellega tegeleda. aga kui lõpuks jõuti tegeliku ehituseni, siis tehniliselt rääkides Nabucco on kaks korda kasulikum kui Nord Stream ja samuti, kui me mõtleme, kust see gaas pärineb, ma ei saa teile tõesti väga üksikasjalikult sellele vastata, aga olin Ashabadis äh, töökoosolekul ja Turkmeenia on valmis pikaajalisteks lepinguteks ja pikaajaliseks tarnimiseks. ta suudab tarnida aastas piisavates kogustes kümme tuhat, kümme miljardit kuupmeetrit gaasi. nii et meil on olemas gaasikonsortsium ning Euroopa Liit on koht, on kesksel kohal ning me peame ka garanteerima mõistlike hindadega müümise, tegu on väga, väga tundliku teemaga. gaasimaardlate kasutuselevõtt on elujõuline ning koostöö Aserbaidžaaniga. kui me räägime Kaspia mere gaasist, siis ollakse valmis sinna investeerima kakskümmend miljardit eurot, et äh, Kaspia merest gaasi kätte saada. on veel ning siis on ka veel lahtine küsimus, kuidas transportida gaas Kaspia merest Bakuusse äh, Turkmeenia valitsus on mõelnud laevatranspordile, aga see on väga kulukas ja seda ei ole ka katsetatud ning seetõttu meie pigem eelistaksime gaasijuhet ja loomulikult tuleb tegeleda veel ka rahvusvahelise õiguse küsimustega, esmalt kas Kaspia meri on meri või on ta järv ning missugused on selle naaberriikide õigused, näiteks Venemaa, Baku soovib ka sel aastal mingisugust otsust kätte saada nad on valmis kuskil viisteist kuni seitseteist miljardit kuupmeetrit aastas tarnima, aga Venemaa ei ole huvitatud. Venemaa tahab jääda põhiliseks gaasitarnijaks ning samuti tahab Venemaa, et kõik gaasitarned liikuksid läbi Venemaa ning kui Euroopa Liit praegu ei tegutse, siis võib juhtuda, et see gaas hoopiski transporditakse Hiinasse ja siis võib meil tõesti tekkida gaasisõda. nii et ja asjaolu, kas gaas jõuab lõpuks meile või läheb ta kuskile mujale, see sõltub meie suhetest Aserbaidžaaniga, sest et hiinlased võivad väga kiirelt tegutseda, nad võivad tegutseda oluliselt kiiremini, kui meile meeldiks siis on ka kokkulepe Aserbaidžaani ja Türgi vahel, mulle tundub, et läbirääkimised lähevad praegu päris hästi, järgmisel nädalal lähen Ankarasse. ning kõik liikmesriigid, kes kuidagi on sellega seotud, nad peavad oma lubaduste juurde jääma, seda peavad tegema kõik liikmesriigid, Austria kaasa arvatud mis aga puudutab igasuguseid lubadusi Euroopa infrastruktuuride osas, siis siin on Nabucco prioriteetse tähtsusega. kolmkümmend miljonit omakapitali ning seitsekümmend, kolmkümmend protsenti omakapitali ning seitsekümmend tuleb saada pankadest ning loomulikult ka kolmas osapool, välisinvesteeringud on samuti saadavad ning lõpp, viimane punkt praegusel hetkel on gaasiturul kaks faktorit, mis tekitavad ebakindlust. esiteks, nõudlus on hetkel madalam kui kolm aastat tagasi ennustati ning uute gaasimaardlate avastamine on ootamatult samuti toonud kaasa ebakindluse ka keskse gaasi tarne ja gaasijuhtmete vajalikus osas siiamaani ei ole nendes küsimustes mitte mingisugust ebakindlust olnud. see puudutab ka vedelgaasi ja teise, teisi gaasiallikaid. härra eile puudutas CCS-i ja pikaajalisi eesmärke. pikaajalised eesmärgid on olulised igal pool maailmas, nii Hiinas, Venemaal, samuti Ühendriikides ning mõnedes liikmesriikides, samuti Euroopa Liidus, näiteks Poolas on ja Saksamaal. nii et mina arvan, et meil peab olema võimalus, aga me peame ka vaatama, kuidas kuidas seda täpselt teha. ma ei ole päris kindel, ma ei julge midagi ennustada, kui me räägime pikaajalistest plaanidest. innovatsioonide osas ma ei jätaks välja mitte midagi. mitte, et see projekt ei oleks oluline. meil on samal ajal töös ka kuskil viis-kuus muud projekti, aga mulle teeb muret pigem see, et siin on asju, mida on raske ellu rakendada. kui te vaatate, mida on näiteks öelnud Saksamaa parlament, kivisöe tootmine Ruuri piirkonnas ning mõnede kaevanduste sulgemine, see on keeruline. Nad edendavad rahand-, kompensatsioonide andmist selle eest, sellepärast et üldiselt on vaja ju toetada infrastruktuure ning vaadata niisuguseid küsimusi nagu omandiõigus, solidaarsus ja nii edasi. sellele ma tegelikult viitasin, oluline on ka teadusuuringud, programmid, need on, need projektid on kõik olulise tähtsusega. siis oli küsimus eelmise komisjoni kohta, kuidas, missugune on, oli programm Euroopa majanduse taastamise programmi kohta ning sellest ülejäänud raha kohta. enamik raha on tõesti juba ära kasutatud. mitte päris kõik projektid, mis esitati selle raames äh, finantseerimiseks, ei saa finantseeringut. praegusel hetkel me kõik väga täpselt veel ei tea, aga igal juhul kahe kuu pärast on täpselt selge, missugused summad on saadaval. meil võib-olla on sada viiskümmend miljonit kasutada. võib juhtuda, et ka sada miljonit, nagu keegi teist nimetas. meil võib selge, kindel summa selgub paari kuu pärast, aga raha kasutamine mujal ja raha kasutamine mujal saab samuti otsustatud siis, kui asi on täpselt selge, see saab olema kas juunis või juulis siis me teame, kui palju raha jääb üle majanduse taastamise programmist ja seega on meil piisavalt aega partneritega koostöö tegemiseks, me saame vaadata Smart Cities projekte, energiatõhususe projekte, taastuvenergia projekte ning nende projektide ellurakendamist. me püüame tagada, et enne suve on meil tehtud kõik vajalikud äh, konsultatsioonid, samuti kavatseme ka teiega arutada ja nüüd, mis puudutab Deserteki, tegu on päikeseenergia projektiga, siin ei räägita gaasist ega muudest niisugustest asjadest. niisiis, kui me, meie jaoks on Deserteki toetamine väga oluline, aga siin me räägime ju päikeseenergiast, tuuleenergiast, ühesõnaga taastuvenergiatest ning ma oletan, et kui asi on äh, gaasijuhtmete või gaasijuhtmete võrgustike see investeerimises või kaablitesse, siis loomulikult Euroopa toetus on seal olemas, aga meil on vaja ka teatavat garantiid, et sellest allikast tulev energia siiski jõuab energiavõrgustikku ning seda, et see to toimub ka pika aja jooksul. kui me vaatame, mis on toimunud Saksamaal tükk aega, siis niisuguste ettepanekutega Euroopa tasandile tulla iga kord ei ole väga kerge, aga see on igatahes, asi on seda väärt. nüüd teekaart kaks tuhat viiskümmend ei ole mõtet kuulata ainult ühte professorit, selles küsimuses on väga palju uuringut, uuringuid tehtud, erinevaid ekspertarvamusi on olemas ning meil on öeldud, et võime isegi jõuda sinnamaani, et kaheksakümmend protsenti energiat pärineb taastuvallikatest. me töötame nii hästi kui võimalik, et me saaksime teekaardi kaks tuhat viiskümmend paika panna, see on ju poolt sajandit hõlmav programm. Ähm, keegi äh, parlamendisaadikutest sekkus vahele jätkab härra volinik, ma pean äh, austama seda, mida teevad äh, valitsusjuhid ja, ja ma pean austama seda, mida teevad härra Juncker, äh, härra proua Merkel ja nii edasi. meie sammud peavad olema tehniliselt ja majanduslikult võimalikult tehtavad ja loomulikult tuleb kahe tuhande viiekümnenda aasta programmi kaasata ka valitsusjuhid ja valitsused. siis oli siin küsimus ka veeenergia kohta ja hüdroenergia kohta, energia talletamise kohta, kui tegemist on hüdroenergiaga, see on väga oluline teema seoses taastuvenergiaga, infrastruktuuri arengutega. see on mõistlik lähenemine energiasektoris, me peame mõtlema, kuidas energiat talletada võimalikult optimaalselt, edusammud selles vallas on hädavajalikud. hüdroenergia on oluline, aga olulised on ka uued öö, uued tehnoloogiad, uued akud ja, ja nii edasi mis võimaldavad meile energiat talletada. me ei ole endiselt jõudnud sinna, kuhu me võiksime jõuda. me peame äh, suutma tulevikus äh, hüdroenergiat paremini talletada ja see ei saa olema kerge äh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. mis puudutab avalikkuse heakskiitu, kui tegemist on tihedasti asustatud piirkondadega ja looduskaitsepiirkondadega, kus me tahame kaitsta näiteks mägesid Alpides, võib-olla metsapiirkondades. ja mis puudut-, ja see näitab, kui oluline tegelikult on järgnevate eelarveaastate jooksul ka e-, teadusuuringute küsimus. Teie Euroopa Parlamendis valmistute lahinguks, kogute vägesid kokku, keskendute, te peate võitlema kultuurieelarve eest, regionaalkoostöö eelarve eest, teadusuuringute eelarve eest ja siis loomulikult jääb alati küsimus, milline peaks olema liikmesriikide panus, kas üks äh, koma äh, N protsenti SKT-st, äh, pidage meeles, et SKT on keskmiselt nelja protsendi võrra langenud majanduslanguse ajal, nii et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve ei ole suurem kui kahe tuhande kaheksanda aasta eelarved, sellepärast et pidage silmas ka, ka kümneprotsendist inflatsiooni, nii et põhimõtteliselt on meil ka Euroopa eelarvel oma oma piirang, kui me küsime ühte koma N punkti protsenti SKT-st või peaksime seda protsentarvu tõstma loomulikult selle üle peab arutama ka liikmesriikide tasandil, liikmesriikide parlamentide tasandil, kui mida edukamad olete teie, mida paremini teete ka teie teavitustööd, seda edukama on Euroopa üldiselt, meie töö on äh, ühine ja kui me teame täpselt, milline on Euroopa eelarve, siis me saame rääkida ka sellest, millised on konkreetsed eraldised teadusuuringutele äh, teadusuuringute volinik on kindlasti äärmiselt huvitatud sellest äh, teemast, ka mind on kaasatud loomulikult nendesse aruteludesse, sellepärast et suured rahasummad lähevad ka energiaalastele teadusuuringutele, siis loomulikult tulevad rahalised vahendid ka äh, eraettevõtetelt ja riigisektoritelt äh, tööstuse valdkonnast ja kui me saame erasektori kaasrahastuse, siis on meil võimalik märkimisväärselt äh, rohkem saavutada. me alustame järgmisel aastal Ljubljanas juba katseprojektidega ja peadirektorat, äh, peadirektor langetab uue agentuuri äh, otsuse õige pea. uus agentuur saab olema uus agentuur, kuid see aitab meile äh, integreerida liikmesriikide reguleerijaid ja tagada parim äh, koostöö. siin küsiti ITER-i kohta ITER on laps, kelle ma adopteerisin, Interil ei läinud asjad väga hästi parasjagu, oli siis tehtud vigu ja sageli on ikkagi riigiprojektidega, avalike projektidega ju läheb niiviisi ja kulusid alahinnatakse ja nii edasi ja siis ITER-i juhtimise kohas Euroopa Liidu poolt äh, oli samuti teatavaid puudujääke, see ei olnud optimaalne juhtimine. ja samuti oli puudujäägiks asjaolu, et et erasektori rahastamist ei kaasatud piisaval määral. ja veel üleilmse tasandi partnerid, Ameerika Ühendriigid ei ole sellega äh, nõus, nad ei, neil on endis en,, neil on oma liidriroll, kuid äh, nad ei Nad seavad küsimärke meie projektide osas, praegusel hetkel on Prantsusmaa äh, juhtimas India, äh, Hiina ja, ja Venemaa on kaasatud, kuid äh, meie partnerid, kui projekte hästi ei juhita, loobuvad koostööst. räägitud, et meil oleks vaja veel täiendavaid rahalisi vahendeid, null koma seitse miljardit eurot on, on praegusel hetkel tuleks seda summat täiendada, mina arvan, et me ei saa siin salaamimeetodil läheneda ja iseäranis, kui meil on rahvusvahelised partnerid, kuid kui äh, ITER-i äh, valesti juhtimine jätkub, äh, siis ei tule enam Euroopa liidri rolliga rahvusvahelisi projekte. ITER-ist sõltub meie usaldusväärsus, meie kompetentsus rahvusvahelistes teadusuuringutes peame me oma renomeed parandama ja näitama, et me oleme suutlikud rahvusvaheliste teadusuuringuprojektide äh, juhina ka tegutsema. mis puudutab äh, tuuleenergiajaamu Põhjameres, äh, siis me oleme seda projekti jälginud, me toetame äh, seda Euroopa rahadest, kuid ma olen veendunud, et tegemist peaks olema äh, ise, end ise rahastava projektiga, see peaks suutma ennast ära rahastada. ja kui äh, on vaja kolme šifrilist summat selleks, et Euroopa võrguga ühineda, siis Äh, igavestis küll, aga, aga igal juhul on suurem osa äh, juba valmis äh, ka lahtisidumise osas kõige olulisem aga on see, et regulatiivsed ametivõimud annaksid ka oma osa ja tagaksid, et toimuks, et asi toimiks. me võime küll täiendavaid rahalisi vahendeid osutada, kuid selliste suurte investeerimis, er, investeeringute puhul ei saa meie olla põhifinantseerijateks. härra Rüübik esitas küsimuse mis käsitles äh, suurte projektide äh, autoriseerimist, heakskiitmist äh, ja küsis, kas me midagi saaksime teha Euroopa tasandil. ma arvan, et siinkohal me võiksime tegeleda heade tavade jagamisega, kui asi puudutab planeerimist ja planeerimislubade andmist, siis ka Lissaboni lepingu tingimustes jääb see siiski liikmesriikide suveräänseks küsimuseks kuidas me saavutame aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, see on hea küsimus, ma arvan, et me ei peaks sulgema oma silmi, istuma käed rüpes kuni aastani kaks tuhat viisteist, kus me siis tõdeme, et me oleme siiamaani aega raisanud. me oleme ajast maha jäänud sellisel juhul isegi kriisiolukorras on siiski äh, meie strateegial rahva toetus ja majandussektoris, tööstussektoris ja ka haritlaste hulgas ei sea keegi meie eesmärke küsimärgi alla, need on selged eesmärgid ja ma arvan, et kümne aasta pärast on need eesmärgid äärmiselt populaarsed. ja jällegi sekkub keegi parlamendiliikmetest saalist ilma mikrofonita. volinik palub kõnelejal kahepoolselt seda küsimust lahendada omavahel ja jätkab. ühesõnaga, üldsus toetab neid eesmärke ja seetõttu meil peaks olema nii palju äh, reguleerimist äh, kui vähegi võimalik ja samas ka nii vähe reguleerimist kui vähegi võimalik äh, või kui, kui, või kui vaja. ja mis puudutab pidevat aruandlust, siis me ei tohiks unustada seda, et me ei tohi ajast maha jääda. me peame pingutama. ja me tahaksime, et liikmesriigid rakenduse seisukohast äh, tegeleksid vabatahtlikult. ja siis äh, härra Pütikohver, äh, mis puudutab energia ja gaasiettevõtete ühendamist kombijaamas, siis kohtusin äh, Rumeenia energiaministriga ja ma olen, on selge, et, vabandust, Ukraina energiaministriga ja me räägime praegu Ukraina partnerlusest energiavaldkonnas ja ma arvan, et äh, uus valitsus äh, on ära teeninud meie usalduse, on küsimusi, millega me tahame nende poole pöörduda ja ma annan tagasi äh, sidet teile paari nädala pärast selle kohta ja ma arvan, et igasugused avaldused praegusel hetkel oleksid ennatlikud, ma arvan, et ma olen valmis vastama teie küsimustele pärast läbirääkimisi Ukraina ministriga. mis puudutab energiatõhusust ja energiatõhusust hoonete puhul, eriti avalike hoonete puhul, siis see on väga huvitav küsimus ja väärib esiletõstmist ka liikmesriikide tasandil. kui asi puudutab riiklikke hooneid, avalikule sektorile kuuluvaid hooneid, siis seal on, nende hoonete puhul võib tõesti täheldada suurt potentsiaali energiatõhususe parandamiseks me peame sellega tegelema liikmesriikide tasandil, piirkondlike tasandil, kohalikul tasandil, me peaksime vastu võtma linnaprogramme äh, hoonete renoveerimiseks äh, ja energiatõhususe parandamiseks, äh, me peaksime vaatama, kuidas saaks rahalist toetust anda sellistele projektidele, ma arutlen nendel teemadel liikmesriikide ministritega ja me vaatame, kui äh, suur on toetus äh, energiatõhususe äh, tagamisele Euroopas erinevates piirkondades, kui Ameerika Ühendriikide asepresident tuleb siia siis külastama teid ja meid, siis loomulikult me räägime Kopenhaagenist ja, ja proua Hedegaard Äh, Bonnis äh, tegeleb selle küsimusega ja nüüd me valmistame ette oma äh, kava Cancuni kohtumiseks. loomulikult Kopenhaagen ei olnud meie jaoks edukas kogemus ja Euroopa ei olnudki põhiotsuste sõlmimise juures ja meil on ka oma küsimused ameeriklastele selles valdkonnas, nimelt kas nafta peab olema kõige alguse lõpp, kui me nüüd vaatame Meksiko-Mehhiko lahe äh, katastroofi, mis äh, praegu meile õudust valmistab, siis see äh, toob ju välja selle, kui ohtlik selline sõltuvus on nafta energiasektori aluseks võtmine on kahjulik ka, ka loodusele kui sellisele ja siis äh, energiavaesuse küsimuse meie päevakorras. ma arvan, et üks viimaseid kõnelejaid oli vist see, Belgias toimuvad valimised ja see tähendab äh, seda, et äh, Belgia eesistumisel on ettevalmistustöödega raskusi ja võib öelda, et paraku on Euroopas äh, <laughs> viimasel ajal väga palju nõrki valitsusi, kes äh, satuvad just nimelt eesistuja rolli, ehk siis vaatame, kuidas need äh, valimised lähevad ja vaatame, kas Belgia valitsus kavatseb energiavaesuse võtta üheks oma prioriteetküsimuseks. loomulikult meie ühiseks ülesandeks on tagada see, et energia oleks siiski kättesaadav, me peame tagama varustuskindluse äh, ja nii edasi ja loomulikult energiavaesus mm, on üks osa üldisest vaesuse probleemist. ja vaesuse, energiavaesuse probleemi lahendamine peab üks osa olema liikmesriikide sotsiaalsüsteemist loomulikult selliseid probleeme ei ole kõigis liikmesriikides, kuid me tahame, et inimestel oleks õigus inimväärikale elule, et neil oleks kättesaadava hinnaga teenused ja, ja kaubad äh, põhitasandil ja paigas peavad olema äh, heaolusüsteemid, mis tagavad, et kõigil kodanikel on juurdepääs küttele ja äh, kättesaadava hinnaga energiale. ma tahaksin hea meelega vastata veel küsimustele, kuid ma pean äh, minema linnapeade kohtumisele, ma olen valmis vastama küsimustele üksikasjalikumalt hiljem, kui teie vastused ei olnud piisavad, siis esitage neid küsimusi mulle uuesti, ma olen valmis teie kõigiga individuaalselt ja, ja rühmiti kohtuma. Herr Kommissar Oettinger, herzlichen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich meine, es waren fast... Suur tänu, härra volinik Oettinger kõigi nende põhjalike vastuste eest, ma arvan, et teil õnnestus vastata praktiliselt kõigile küsimustele. me ootame juba rõõmuga meie järgmist kohtumist teiega. nüüd on aeg teil lahkuda, kuid äh, ärge muretsege, äh, linnapead on oma ajakavast maas, nii et küll te jõuate õigeks ajaks So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen weiter. Nächster Punkt. kallid kolleegid, lähme oma tööga edasi. meie järgmine päevakorrapunkt on samuti oluline, nii et ma paluksin neil, kes ei äh, taha seda kuulata või teha, lahkuda ruumist võimalikult vaikselt, ühesõnaga kiiresti ja vaikselt, kordab esimees ka inglise keeles. see on äärmiselt oluline, sest et meie päevakorras on äärmiselt äh, olulised äh, punktid, äh, mida me, millest me tahaksime rääkida. ja järgmine päevakorrapunkt on volitus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks. proua Hertsog on teinud ära suure osa ettevalmistustöödest. meil olid suurepärased äh, läbirääkimised variraportööridega äh, ja, aga ma pean ütlema, et äh, meil on aja osas väga kiire ja me peame kiiresti asjadest läbi rääkima, kui ongi, kui inimesed on lahkunud saalist, siis proua Hertsog on teil sõna, palun, proua Hertsog Thank, uh, thank you, Chairman, and thanks for the colleagues who find it interesting to talk about suur tänu ja suur tänu ka kõigile kolleegidele, kes äh, pidasid huvitavaks äh, seda eelarveprojekti teemat. ma alustaksin kõige olulisemate punktidega. Äh, nimelt kõigepealt ajakava. me peame oma ITRE hääletamise läbi viima kõige hiljemalt üheteistkümnendal mail ja see tähendab, sellepärast oleks meil vaja ITRE erakorralist kohtumist muudatusettepanekute teemadel, see on ainukene võimalus, mis võimaldab meil esitada oma muudatusettepanekud eelarvekomisjonile kaheteistkümnendal mail. ja seetõttu on muudatusettepanekute tähtaeg ITRE-s äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveprojekti kohta seitsmes äh, mai kell kaksteist. see on kõige olulisem äh, ja nüüd paar sõna selle kohta, miks on oluline, et ITRE tõsiselt vaatab läbi meie kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveprojekti, on kaks olulist tegurit, ühte mainis juba ka volinik, nimelt et tänu majanduskriisile või majanduskriisi tõttu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve Äh, on äh, väga raske äh, liikmesriikide Euroopa Liidu jaoks, aga meie jaoks on oluline see, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveprotseduur on esimene Lissaboni leppega hõlmatud eelarveprotseduur, eelarvemenetlus ja seetõttu on äärmiselt oluline, et meie selles menetluses osaleme, sellepärast et me paneme sellega ka paika oma eeskirjad tulevikuks. meie jaoks on see oluline, sellepärast et Lissaboni Äh, lepe annab äh, meie Euroopa Liidule ja ITRE komisjonile uusi äh, volitusi, sellepärast et erinevad teadusuuringud, kosmoseuuringid, innovatsioonipoliitika, digitaalagenda ja teised küsimused on uued valdkonnad, millega me ei tegelenud kahe tuhande kümnenda aasta eelarves nagu ma ütlesin, meie pädevuste arv suureneb ja Euroopa Liidu, samas Euroopa Liidu eelarve väheneb või vähemalt Euroopa Liidu eelarve on raskustes, nii et me peame ühise rindele tegutsema, et äh, vähesega võimalikult palju saavutada kõige olulisem eelarve seisukohast on äh, järgmine. põhiliseks probleemiks on see, et äh, tänu majanduskriisile ja koordineerimise puudusele äh, liikmesriikide majanduspoliitikate vahel peab Euroopa Liit tegutsema koordineeritumalt kui kunagi varem ja teisest küljest võib öelda, et meie praegune mitmeaastane finantsraamistik piirab meie tegutsemist. praegune mitmeaastane finantsraamistik on osutunud puudulikuks Euroopa võtmeprogrammide rahastamisest nagu Galileo, ITER, GMS, EIT ja samuti on probleeme arenguriikidega, Euroopa majandustaastuskavadega ja seetõttu me ei saa äh, kanda hoolt kiirete poliitiliste prioriteet, prioriteetide eest nagu energiavarustuskindlus ja kliimamuutus. teisest küljest aga Lissaboni äh, eesmärgid on olulised Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, sa-, eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas energia, kliimamuutus, äh, turism, sport ja nii edasi ja nii edasi, kõik elemendid, mis on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, need jäävad aga ainult sõnadeks, kui kahe tuhande äh, üheteistkümnenda aasta eelarveprojektis ei võeta vastu õigeid otsuseid niisiis, äh, eelarvekomisjoni koordinaatorid otsustasid äh, komisjoni eelarveprojektile koostada oma raporti, äh, mille hääletamine toimub täiskogul viieteistkümnendal kuni seitsmeteistkümnendal juunil kuskil seal ja seetõttu me peame tegutsema kiiresti, esitama oma muudatusettepanekud ühehäälselt ja võimalikult kiiresti. oma arvamuse projektis olen ma püüdnud võta arvesse kõiki erinevaid projekte, mille teemadel me oleme arutlenud ITRES minevikus ja ma loodan, et tänu teie muudatusettepanekutele, mida ma olen juba variraportööridega käsitlenud ja meie fraktsiooni poliitiliste nõuandjatega samuti, et äh, tänu teie muudatusettepanekutele ja saame me võimalikult äh, saame me ka eelarvekomisjoni toetuse oma arvamusele, et me peame olema ühine rinne, ITRE ja eelarve ja sageli me peame ühiselt tegutsema ka volinikega ja ettevõtluse ja energiavolinikena. vastasel korral ei suuda me saavutada oma eesmärkide täitmist Lissaboni lepingu tingimustes. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka meie komisjoni personalile ja äh, liikmetele, et olete võimal-, olete võimaldanud äh, meile ja võimaldate meile hääletada enne seda, kui eelarvekomisjon kohtub. suur tänu! mit großer Sicherheit auch an Sie zurück, weil das eine, finde ich, eine sehr hilfreiche Vorarbeit war. suur tänu, ma arvan, et tegemist oli väga huvitava ettevalmistustööga. tahaksin anda sõna kolleeg Putikofile. suur tänu, esimees. samuti tahaksin tänada raportööri tema tehtud töö eest. ta tegi seda väga pühendunult ning kollegiaalselt. ning tahaksin samas teha mõningad märkused Need on seotud selle eelarveprojektiga, mis äh, meil silme ees on. ja järgmised märkused. võib-olla võime teha veel paar muudatust, mis oleksid kooskõlas meie komisjoni eesmärkidega ning tahaksin kõigepealt äh, rõhutada olulist punkti, mis on punktis kolm. tegemist on ITER-i kuludega, sellest just rääkisime ka volinik Oettingeriga. tegelikult ei ole võimalik äh, lühemas perspektiivis äh, leida vahendeid katmaks neid lisakulusid aga arvestades meie rahanduspoliitika jätkusuutlikkust, ei saa me lihtsalt äh, trükkida uusi rahatähti välja ning me peame üritama piirata nüüd seda kulude kasvu. me peame kindlasti sellele tähelepanu pöörama ja seetõttu rõhutan seda küsimust. et me vähemalt äh, nõuaksime komisjonilt, et äh, pandaks paika kulude piiramise mehhanism, nagu on olemas juba äh, ühises põllumajanduspoliitikas, sedasorti mehhanism on põllumajanduspoliitikas juba olemas ning selle võiks ka äh, siia üle võtta. sest äh, vastasel juhul äh, kasvavad kulud liiga suureks teadusuuringute vallas ning tulemuseks oleks, et need projektid ei oleks ellu rakendatavad. tahaksin toetada raportööri ka lõike kaks osas. seitsmenda raamprogrammi adekvaatset rahastamist peab kaitsma meie komisjon ning lõige viis. tahaksin siin teha ettepaneku, et kui me räägime energiainfrastruktuuridest, siis mainitaks siin ka jätkusuutlikut energiapoliitikat, aitäh. oh, hea kolleeg Zaudakas. suur tänu, härra Sodarkas, palun. suur tänu, härra esimees. tahaksin õnnitleda meie raportööri. ma toetan tema seisukohti siin raportis, ta on teinud ära väga suure töö, eelkõige kuna teema on vägagi oluline. ma arvan, et see arvamus eelkõige mulle Rahvapartei liikmena toob välja mõningad olulised prioriteedid ning äh, mul ei jäägi muud üle, kui seda dokumenti toetada nagu kolleeg Putikofer ütles, on siin siiski endiselt mõned elemendid, mida peaks äh, üksikasjalikumalt käsitlema. sest eelarve on äärmiselt oluline. ning kõiki neid elementi oleme me kõik juba ka maininud. aga ma arvan, et me võiksime nende juurde tagasi tulla siis, kui meie käsutuses on konkreetsemad arvud. see võimaldaks meil teha otsuseid, mis on tasakaalustatumad ning nagu arvamuse koostaja ütles, on meil vägagi tihe ajakava ning praegu peame seda arvamuse projekti toetama ning edenema sellega, mis meil praegu on. aitäh! härra Odi, palun! suur tänu, härra esimees. tahaksin omakorda ka tervitada meie kolleegi Edith Herzogi tehtud tööd ning tahaksin esitada järgmise idee kolleegidele, mis puudutab eelarve struktuuri ning eelkõige just vormilist külge. tahaksin teada, kas eelarve ülesehitus ei peaks mitte edasi arenema, selleks et oleks võimalik erasta, eraldada investeerimiskulud Äh, jooksvatest tegevuskuludest. eesmärgiks oleks, et meil Euroopa Liidu eelarves oleks investeerimisrubriik, nagu see on olemas paljudes avalikes asutustes, näiteks eelkõige just liikmesriigis, kust ma pärit olen. selle ideeks võis sise, võiks sisestada kuuendasse lõikesse ning äh, see on seotud siis nende investeeringutega, mida Euroopa Liit võib teha, näiteks Galileo projekti raames oleme näinud, et Euroopa Liit ei suuda leia, leida kolm miljardit, miljardit eurot niivõrd olulise projekti jaoks, see on täiesti groteskne. kas meil sedasorti projektide jaoks ei võiks olla mitte eraldi äh, rubriik? komisjon äh, rääkis mitu korda infrastruktuuride rahastamiskavast ning äh, eelarve haldamise nimel oleks võib-olla vaja arendada meie eelarve ülesehitust selleks, et oleks eraldatud iga-aastased jooksevkulud investeerimiskuludest, aitäh. suur tänu, rohkem sõnavõtusoove vist ei ole. suur tänu, esimees, suur tänu kõikide märkuste eest ning äh, olen, mul on hea meelega kuulasin neid. tahaksin teha ühe märkuse härra Odile. mulle meeldib teie ettepanek, sest need äh, suurprojektid Nabucco ning kosmosepoliitika avavad täiesti uue peatüki Euroopa Liidu infrastruktuuridest. tegemist on Euroopa Liidu infrastruktuuridega, mis kuuluvad Euroopa Liidule. tegemist on omandiõigusega, mida varem pole olnud. nii et ma nõustun teiega. aga kui me hiljem nõuame äh, makseid äh, nende infrastruktuuride kasutamise eest, siis peame mõtlema, kuidas me sisestame ja kaasame ka selle eelarvesse. nii et mulle meeldib see idee, me peame seda üksikasjalikumalt uurima, selleks et see süsteem hästi toimiks. suur tänu! suur tänu! niisiis, kuues mai on äh, täht-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning üheteistkümnendal leiab aset hääletus. järgmine päevakorrapunkt on tööhõive võimaluste arendamine uue säästva majanduse raames. proua Figureidol on sõna, tema on arvamuse koostaja, palun. Obrigada, senhor presidente. Eh, elaborei, como podem ver, eh, suur tänu, härra esimees. nagu te näete, olen koostanud teatava hulga ettepanekuid ning ma arvan, et need on olulised meie komisjoni jaoks. esiteks räägin ma iga liikmesriigi spetsiifilisest äh, eripärast, nende erinevatest arengutasemest tööstusest, nende erinevatest äh, teadmistest ja kogemustest mõningates sektoritest, sektoris ning räägin vajadusest luua uusi töökohti ning samas kaitsta keskkonda. ning äh, kui me räägime lahendustest innovatsiooni valdkonnas, tööstusinnovatsiooni valdkonnas, siis need lahendused peavad andma meile vastused nendele tohututele probleemidele, mis on meie ees praegu hetkel. ning need probleemid on veelgi teravamad kriisiolukorras, näiteks äh, tööpuuduse, vaesuse, kliimamuutuste, elanikkonna vananemise ning äh, ressursside puuduse tõttu. seetõttu on vaja toetada avalikku uurimistegevust ning äh, tagada, et selle tulemused muudetakse kättesaadavaks ka VKE-dele ning mikroettevõtetele. peab aga arvestama ka energiatõhususega VKE-des ning uute energiaressursside kasutamist ning ka seda, et VKE-dele peab andma ligipääsu uutele tootmisprotsessidele. peab mõtlema ka taaskasutusele, ressursside säästlikule kasutamisele ja seda kõike luues uusi jätkusuutlikke töökohti kõnesolevates sektorites või ka muudes tööstussektorites. peame üritama leida lahenduse sellele tõsisele probleemile, milleks on töötus ning desindustrialiseerimine ning peame pöörama tähelepanu ka piirkondadele, kus äh, des-, deindustrialiseerimine on vägagi laialt levinud teataval hetkel oli mõningates piirkondades äh, väga palju tööstusettevõtteid, aga nüüd on paljudes nendes piirkondades ja valdkondades kriis, näiteks tekstiilitööstuses või ka autotööstuses. ka elektri toodete sektoris on kriis ning on valdkondi, kus äh, tegevusest on loobunud mitmed äh, hargmaised ettevõtteid ning mitmeid riike, mis on selles olukorras, eelkõige just minu riik Portugal, mis mõjutab olulisel määral kogu ühiskonda. nii et meil on vaja integreeritud lähenemist arengule, me peame edendama innovatsiooni ning äh, Äh, sektoreid, kus luuakse palju töökohti, meil on vaja ka äh, töökohti, mis vähendavad äh, sotsiaalset ebavõrdsust. mis puudutab energiatõhusust, siis kõik teavad, et selles valdkonnas on palju potentsiaali. näiteks võime luua uusi ettevõtteid selles valdkonnas, milles luuakse palju uusi töökohti ning võime edendada sektoreid, mis aitavad tõhustada energia kasutamist. eelkõige just riikides, kus on äh, suurem vajadus äh, energiasäästu ning energiatõhususe järele. ning kui volinik oli siin, siis äh, osutus mul võimalikuks öelda, et energia osas peame tähelepanu pöörama tohutu suurele sotsiaalsele ebavõrdsusele ning et e-, energiavaesus kasvab paljudes liikmesriikides ka siin valdkonnas on võimalik luua uusi töökohti. on võimalik investeerida uuenduslikesse valdkondadesse, mis aitavad lahendada energiavaesuse probleemi ning kui rääkida nüüd muutustest tootmistehnoloogiates, ning ettevõtete tootmisprotsessides, siis ettevõtted peaksid pakkuma elukestva õppe ning koolitusvõimalusi töötajatele ning elukestev õpe on samuti valdkond, mis aitab luua uusi töökohti. seda kõike peab aga kavandama Euroopa tasandil, siseriiklikul tasandil ning ka piirkondlikul tasandil ning mõningates riikides ka kohalikul tasandil. ei taha ju, et äh, ebavõrdsus suureneks, et asümmeetria suureneks, me tahame, ei taha ju, et äh, kaoks rohkem töökohti, kui neid luuakse ning kõigis neis valdkondades on äärmiselt oluline ka avaliku sektori tegevus. kui me tahame leida jätkusuutlikke lahendusi oma probleemidele, siis probleemidele nagu näiteks tööpuudus või siis vaesus või ebavõrdsused ning regionaalsed ja sotsiaalsed asümmeetriad, siis avalik sektor peab olema see, kes leiab kõik lahendused neile see sõltub avalikest infrastruktuuridest, mille kasuks otsustatakse, transpordivahenditest, mille kasuks otsustatakse. kõik äh, need otsused võivad luua ka uusi töökohti, aga see tähendab, et need peavad olema töökohad, millel on tagatud õigused ning äh, meil on vaja vastutustundlikku poliitikat. avaliku sektori poolt. suur tänu ning olen nõus vastama küsimustele. Äh, als nächstes hat no. Kollege Padar das Wort. aitäh, järgmine kõneleja, härra Padar. arvamuse eest ja olen ka suure osa siin leiduvate punktidega nõus. samas ei tulnud siin välja see, et väljakutsetele vastuastumiseks on vaja fundamentaalselt meie tööstus ümber korraldada. eesmärgiks ei tohiks lihtsalt olla pelgalt mõnevõrra vähendada ressursside tarbimist vaid ressursside kasutamise viimine jätkusuutlikkusele tasemele, et kogu tööstus muutuks jätkusuutlikuks. selleks tuleb ähm, adresseerida Euroopa ressursimahukaid tarbimisharjumusi, edendada innovatsiooni, toorainete ja muude komponentide korduvkasutamise, ringlussevõtu ja taaskasutamise seadmine reegliks. piltlikult öeldes on meil vaja tööstus dematerialiseerida lühikeses perspektiivis on meil vaja keskenduda energiasäästule, keskpikas perspektiivis aga vältida süsinikurikaste materjalide kasutamist. pikas perspektiivis tuleb radikaalselt ümber, ümber korraldada viisid, kuidas me toodame ja teenuseid pakume, tehes seda minimaalse loodusressursside kuluga. peaksime vaatama, mida me Euroopa Liidu tasemel siin täna ära saaksime teha, et neid muutusi ellu kutsuda. tänane situatsioon erinevate Euroopa Liidu programmide lõikes on küll selline, mis ei toeta seda radikaalset ümberkorraldust, millest ma kõnelen, ei CAP, ei FP7, ei ETAP ega EUP sea sihiks materjalikulu viimise tööstuses jätkusuutlikkusele tasemele. eksisteerivad üksikud meetmed, ent need ei arvesta meie tegelike muudatuste vajaduste kiirust. meil on vaja olemasolevad meetmed ümber korraldada aga, aga ka uusi meetmeid, näiteks ökomaksude kehtestamist, miks mitte ehitusmaterjalidele kehtestada miinimummäärad, vähendamaks kõige ressursimahukama sektori mõju Euroopa Liidus. meil oleks vaja kokku tuua need uurimisasutused ja ettevõtted, kes on valmis kaasa lööma, on vaja on tehnoloogiaplatvorme, mis tegeleksid tööstuse materjalikulu ja üldise keskkonnamõju vähendamisega, miks mitte alustada just hoonetest, mille keskkonnamõju on kolossaalne ja kus edu saavutamine võiks kõige kiirem olla. lisaks SME-de punktile arvamuses lisaksin, et SME-del on suur potentsiaal vähendamaks oma energiatarbimist. iga üksiku äritarbimise vähendamine võib olla väike asi ja seepärast üksikfirma ei jälgi ka seda teemat, aga kui vaadata kõiki SME-sid koos, siis on neil suur tähtsus kui soovitatakse vähendada CO2 emissioone. kavatsen seega esitada oma fraktsiooni poolt ka rida ettepanekuid siia arvamusse. tänan teid. Äh, suur tänu ja järgmine kõneleja härra Jadot. Euh, euh, suur tänu, esimees loomulikult see sotsiaalkriis, mis meil siin Euroopas on, on äärmiselt suur ning seetõttu on meil vaja luua uusi töökohti ning äh, teha olulisi tehnilisi valikuid. ning seetõttu ma arvan, et äh, arvamuse koostaja töö on vägagi oluline siin. me tahaksime aga rikastada seda äh, projekti mõningate ettepanekutega esiteks tagada, et tööstuspoliitika on selge ning on suunatud tulevikku. ma arvan, et on olulisi elemente, mis on seotud maksupoliitikaga ja muuga, mis võimaldavad tagada, et loodu, loodavad töökohad siin on jätkusuutlikud. teiseks, arvamuse koostaja rõhutab äh, VKE-de tähtsust, see on loomulikult äärmiselt oluline eelkõige kuna sageli on neil raskusi näha ette teistsuguseid tootmisviise Euroopa Liidu tasandil, igas liikmesriigis võiks olla äh, teatav toetus selleks, et tuvastada tu-, teisi lootustandvaid äh, tööstussektoreid. näiteks äh, autotööstuses võiks äh, toota rõhutada rohkem keskkonnasõbralikku tootmist ning see võiks tagada ka tööhõive. ning äh, suurtes sektorites täna, kus on liigsed tootmisvõimalused, nagu näiteks rafineerimistehased ning äh, autotööstus, oleme näinud, et äh, sealsetes suurettevõtetes ei ole dis-, positiivset arutelu ettevõtete juhatuse ning ametiühingute vahel, mille raames arutletaks, kuidas äh, kümne-viieteist aasta pärast äh, edasi toota ning äh, kuidas toetada töötajaid nende karjääri arengus. ning tahaksin lisada, et kui me tahame tööhõive kriteeriumeid siin kaasata, siis peame olema ise, olema suutelised määrama igas sektoris kindlaks ka äh, töö äh,, tööhõive intensiivsuse näiteks äh, taastuv energiavaldkond kasutab tänapäeval palju rohkem äh, töötajaid kui mõned teised valdkonnad ning seetõttu peab seda arvesse võtma ka investeeringute kindlaks määramisel. meil on vaja neid kriteeriume arvesse võtta ning äh, olukord on vägagi pakiline, me peame kiiresti tegutsema. oleme näinud, et kliimaküsimuste osas on teginud, tekkinud skepsis ning näiteks Hispaanias on tekkinud skepsis seoses roheliste töökohtade loomise võimalusega. Need äh, seisukohad on loomulikult ümber lükatud, aga meil oleks vaja ka siin äh, tegeleda nende küsimustega ning mitte rohkem aega kaotada. aitäh! Mm, Need, kas on veel sõnasoove? ei ole. siis me võime selle võtta hääletuseks üheksateistkümnenda, üheksateist, üheteistkümnenda mai, vabandust, keskpäev on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kuid siiski raportöör. suur tänu, mina teen ka väga kiiresti. üldiselt olen ma nõus kõikide kolleegide tehtud märkustega. ma tahaksin tänada juba ette kolleege selle eest, et nad on saatnud omad kirjalikud soovitused ja ettepanekud. teisalt tahaksin ma öelda ka, et me peame hoolega tähelepanu pöörama sellele, et meil on vaja selgeid ja mõistetavaid tööstuspoliitikaid, me peame selle nõudmisega esit-, pöörduma ka Euroopa Komisjoni poole, meil on tarvis selget jätkusuutlikku tööstuspoliitikat ja niisugune poliitika peab arvesse võtma kõiki probleeme, mida on kannatanud erinevad piirkonnad Euroopa Liidus, mida on kannatanud erinevad riigid ning samuti keerulisi majandus- ja sotsiaalolusid mõnedes liikmesriikides ning äh, rohkem Euroopa Liidu eelarves peaks olema ette nähtud toetust nendes, nendele piirkondadele. sellise ettepaneku ma igatahes teen, me peame parlamendi eelarvekomisjoni poole igal juhul sellise ettepanekuga pöörduma, aitäh! hüva, kõik on nüüd saanud sõna ja sellega on, see punkt on nüüd lõpetatud ning nüüd me läheme päevakorrapunkti juurde number kümme. teadusühingute ühiskeskuse peadirektori Roland Schenkeli ettekanne teemal uus teadusuuringute ühiskeskuse strateegia aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend. tere tulemast taas, ma annan teile otsekohe sõna ja kolleegid on ainult üks suur lugupeetud härra esimees, lugupeetud ITRE komisjoni liikmed, daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest, et juba nii kiiresti pärast eelmist ettekannet on mul võimalus teie ette tulla meie uue korporatiivse strateegiaga. võib-olla te mäletate, et Sir David Kingi poolt juhitud paneel andis soovituse, et me peaksime püüdma rohkem oma organisatsioonis saavutada ning töötama välja, välja tulevateks aastateks uue visiooni, et me saaksime veel paremini levitada ja tutvustada seda tööd, mida me teeme. ning ma arvan, et ma olen teataval määral seda ka praegu siin tegemas teie juures. Ehm, teil on ka väikene ülevaade nii et äh, võite ka sellele pilku heita. Te teate, et meie praegune missioon on kasutada teadussaavutusi Euroopa poliitika toetamiseks ning meil on olemas vastav keskus, mis peaks toetama meid igakülgselt, et me saaksime oma äh, oma ülesande täita. me oleme otsustanud, et me oma missiooni ei muuda. siiamaani on see missioon meid väga hästi teeninud. igal pool, kus me seda tutvustasime, meid toetati ja öö, oldi seisukohal, et me peaksime praegu jätma oma missiooni samaks, võib-olla muutma seda umbes kolme aasta pärast, kui me oleme lahendanud ära need probleemid, mis me oleme sellesse missiooni sisse võtnud ja oleme ka selgitanud, mille, kuhu me tahame jõuda paari aasta pärast. ma arvan, et ma ei pea hakkama teile uuesti rääkima, kes me oleme, seitse instituuti, mis paiknevad viies liikmesriigis. ma ei hakka nüüd enam neid liikmesriike täpsemalt nimetama, samuti peaksite te teadma, et meil on umbes seitsesada teadlast, kes meie heaks töötavad ning enam kui nelisada doktoriõppe üliõpilast, nii et me teeme tõsist koostööd noortega, noortega, kes vaba liikumise programmide ja raames meie, meie teadusasutustes saavad õppida teadlaseks saama, aga see ei ole kõige olulisem. meie organisatsiooni jaoks on kõige olulisem poliitikate toetamine ja see on hoopis üks teine kategooria, aga seda meil läheb kindlasti vaja. me teeme koostööd enam kui tuhande organisatsiooniga erinevates liikmesriikides, igal pool maailmas. kaheksakümmend viis protsenti meie finantseerimisest tuleb raamprogrammidest ning viisteist protsenti teenime tulu ning eelmisel aastal oli see kuuskümmend miljonit eurot. me, ma omame kõik oma infrastruktuuri elemente, me ei ole rentinud endale hooneid ega midagi. kõik need äh, laboratooriumid, mis meil on, on meie omad, me oleme need ise lasknud endale ehitada, sealhulgas ka tuumalaboratooriumid ning mul on väga hea meel teile teatada, et meil on kõige kvaliteetsemad teadusasutused ja äh, laboratooriumid, meil on kõrgeim ISO koefitsient ning meil on umbes kuskil kolmkümmend laboratooriumit, ma täpselt ei tea praegu, kui suur see arv just on, mis igal juhul vastavad kõige rangematele nõuetele ning mis meil siis on praegu ees. poliitikate toetamine komplekssel moel, ma ei pea hakkama seda teile seletama, te elate täpselt samas maailmas, te tegelete pidevalt otsuste vastuvõtmistega, nii et me oleme paika pannud endale mõned suuremad väljakutsed, millega me tulev-, oleme praegusel hetkel silmitsi ning hetkel me tegeleme rohkem asjadega Euroopa tasandil kui liikmesriigi tasandil. aga me peame muutma ka oma korraldust ja nimelt seda, kuidas me saavutame ootame oma tulemusi. me ei saa enam jätkata nii, et äh, isoleeritud üks eraldiseisvad asutused teevad midagi omas konkreetses valdkonnas, meil on tarvis täiendavaid pädevusi ja täiendavat äh, koostööd. meil on, me peame muutuma proaktiivsemaks. me ei pea enam reageerima, ei peaks enam reageerima siis, kui kliendid meilt midagi paluvad, vastupidi, me peaksime tulema välja oma seisukohtadega näiteks siis, kui me ei ole nõus millegagi, mida riigid teevad ning peaksime vaatama rohkem ka tulevikku hindamaks tulevikus esile kerkivaid riske ning kui me midagi avastame, siis teatama poliitikutele, esitama oma seisukohad, mida nad peaksid tegema, et kodanikke kaitse, kaitsta ning peaksime rohkem tegema ka kulude ja tulude analüüse. Nende kõikide niinimetatud väljakutsete valguses oleme me pannud endale paika visiooni. meil siiamaani ei ole visiooni olnud, kuid nüüd on, oleme selle ka, selle esitanud juba paljudele oma klientidele ja enamikule on see meeldinud ning meie visiooniks on siis olla usaldusväärne teaduspõhine, põhiste poliitiliste võimaluste väljatöötaja, töötaja, töötaja, neid poliitikalisi võimalusi me pakuksime siis Euro Euroopa poliitikutele ning äh, juhiksime nende tähelepanu olulisematele küsimustele rahvusvaheliselt tunnustatud teadusuuringutes. kuidas me nende asjadega toime tuleme? esiteks me soovime paremat dialoogi oma klientidega juba töö algusest peale. tihtipeale on probleem selles, et me ei ole piisavalt aega kulutanud ja püüdnud selgeks saada, mida poliitikud tegelikult tahavad, seega me peame rohkem aega veetma oma partneritega, saamaks täpsemat ülevaadet, mida nad tahavad. siis me peame töötama välja mingisuguse võimaluse, mingisuguse hulga äh, võimalusi ja valikuid ning need seaduslik, sea-, teaduslikult läbi töötama ja neid analüüsima. aga me oleme siiamaanistest kogemustest õppinud, et see ei ole piisav, meil on tarvis rohkem sotsiaalmajanduslikku kompetentsust, meil on tarvis rohkem mikro- ja makromajanduslikke pädevusi. me peame tugevdama mudelite loomise äh, võimekust, seda on öelnud meile nii mõnedki peadirektoraadid, et teie peate meie jaoks mudeleid välja töötama kõikides valdkondades, transpordi, kliimamuutuse, keskkonna ja nii edasi ja nii edasi. nii et me tõesti paneme paika võimalused, teaduslikult põhjendatud võimalused, mida siis poliitikud peaksid kasutama hakkama. Neid suuri väljakutseid on nimetatud mitmetes valdkondades, see nimekiri siin ei ole kõikehõlmav, sõltuvalt sellest, kes või kus te olete, võib-olla on see nimekiri natukene teistsugune, aga igal juhul siin on toodud välja mingisugune hulk neid suuri väljakutseid, te olete neid kõiki kuulnud, üleilmne soojenemine, energia, tarne ja nii edasi ja nii edasi. aga nagu teada, me oleme ju, me oleme küll suur organisatsioon, aga isegi suure organisatsiooni võimetel on piirid. nii et me oleme pannud paika kriteeriumid, et me pööraksime tähelepanu ainult sellistele asjadele, millel on olemas Euroopa Liidu liitu hõlmav või globaalne dimensioon, mis toetavad Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamist ning kus meil on olemas kriitiline mass ja pädevused või kui me reaalselt oleme suutelised vajalikud pädevused mõistliku aja jooksul välja töötama. kui meil, kui me seda teha ei suuda, siis võib seda veel jätkuvalt teha liikmesriikidega koostöös või siis me jätame selle töö teistele teadusorganitele teha, kes on Euroopa Liidus samuti olemas. niisiis me vaatasime kõik need asjad läbi ja siis tulime välja niinimetatud teemavaldkondadega ning need teemavaldkonnad on jaotunud kaheks laias laastus. esiteks jätkusuutlik areng ja ja kasv ning öö, äh, turvalisus ja julgeolek. nii et nagu te näete, me oleme liikumas avatud konkurentsivõimelise majanduse poole, sest seda on meil vaja. me oleme selles valdkonnas juba võtmeküsimused välja toonud ning samuti oleme arutanud poliitika, poliitikaid selles küsimuses, siis järgmine olulise tähtsusega küsimus on äh, vähese süsinikusisaldusega ühiskonna väljatöötamine ning jätkusuutlik äh, loodusvarade jätkusuutlik kasutamine. nüüd turvalisuse ja julgeoleku valdkonnas oleme me väga tõsiselt tuumaohutuse küsimusega tegelemas, samuti toidu ja tarbija, tarbekaupade turvalisus ning siis ka turvalisus ja kriisi ohjamine me lisaks kaasame biotehnoloogiat, geneetilisi katseid ja nii edasi oma tegevuses. üksikasjalikumalt võib-olla ma nüüd jätan selle tegelikult siia saa, sinnapaika praegu sellepärast, et teil on olemas dokument ees ja seal te saate täpselt lugeda, mida me erinevates teemavaldkondades kavatseme teha. kui mõni teist soovib väga üksikasjalikuks minna, siis Te võite küsida teemavaldkondade kohta küsimusi. nagu juba öeldud, enamik teemavaldkonnas välja toodud alasid toetavad Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide täitmist, aga oleme toonud välja mõned konkreetsed eesmärgid, näiteks tarbekaupade ohutus, tarbijakaitse ja nii edasi ja seda ma juba nimetasin, nii et lubage mul nüüd jätkata sellega, et kuidas me kavatseme seda strateegiat siis ellu viia. me soovime teha koostööd äh, rohkem võimalikult paljude kanalitega ühel ja samal ajal, seda me otsustasime, otsustasime komisjonis, kui on tegu näiteks äh, näiteks kliimamuutustega, kliimamuutus mõjutab väga mitmeid valdkondi, siis me teeme koostööd mitte ainult oma institutsioonide vahel, vaid püüame ka kliendiga koostööd teha, tagamaks, et meie partnerite ja komisjoni vahel oleks parem mõistmine ja koostöö, ma juba nimetasin ka majandusanalüüside pädevust, see on kasvav valdkond, mõnedes valdkondades me ka vähendame oma tegevust, sellepärast et muidu lihtsalt ei ole võimalik edasi minna. oluline on me peame mõnedes valdkondades tugevdama ja suurendama oma tegevust ja samal ajal mõnes teises valdkonnas, kus on see põhjendatud, vähendame oma tegevust. siis ma nimetasin ka äh, mudelite loomist ja platvormide loomist. me püüame rohkem kaasata erinevatest valdkondadest, erinevatest peadirektoraatidest osalejaid töörühmadesse, töögruppidesse, erinevatesse tegevustesse, et oleks näiteks, saaks selgeks, mis sünteetilises bioloogias meie ees seisab, missugused on arengusuunad geneetika vallas ja nii edasi, missugused on uued riskid, mis oleks hea määratleda nii varakult kui võimalik, et saaks nende vastu koheselt võitlema hakata ning võimalikke ohtusid siis õigeaegselt ohjata. me jätkame ka teadusuuringutega, me oleme pöördunud komisjoni poole, et nad annaksid meile suuremat vabadust, et me saaksime vajalikes valdkondades tõesti tippteadlasi palgata, et meil oleks oma töölevõtuprotseduurides olemas vajalik paindlikkus. ja samuti on selge ka see, et meil on tarvis juhtimisprotsessi, niisugust juhtimist, mis tegeleb kulude, vastavate teemavaldkondade kulude haldamisega ja seda me ka teeme mõned strateegia osad, näiteks sisemõõtmes, nendes on sõnadetagi selge, et inimeste ja oskuste osas teeme me väga suuri pingutusi, me oleme otsustanud, et kui me soovime olla jätkuvalt äh, edukad ja suurepärased, siis me peame liikuma väga kiiresti, sellepärast et igasugused arengud liiguvad väga kiiresti, nii et me peame investeerima inimeste oskustesse, palkama inimesi, äh, kes on vastavate uute pädevustega ning seda ma olen ka põhjalikumalt käsitlenud pealkirja Inimesed ja oskused all. infrastruktuur ja hooned. nagu juba ütlesin, meil on tarvis oma eelarvest nendesse investeerida. viimastel aastatel me ei ole piisavalt sellesse investeerinud, paljud meie hooned pärinevad kuuekümnendatest aastatest. kolm aastat tagasi käivitasime investeerimisplaani projekti. me investeerime kuuskümmend miljonit eurot uutesse hoonetesse, uutesse laboratooriumitesse ja mul on tõesti väga hea meel, et umbes kuu aega tagasi andis parlament meile rohelise tule üheks väga oluliseks investeeringuks. nüüd ICT infrastruktuur, sellele on ka oluline tähelepanu pöörata, sest me soovime, et meil oleks tõeliselt kaasaegne ja modernne ICT infrastruktuur, sellepärast et meil on tarvis kiiret ülekandevõimsust, et mis rahuldaks kõiki teaduslikke platvorme ning samuti administratiivseid vajadusi nüüd kvaliteedikontroll, meil peab olema võimalik äh, tõestada, et me teeme ainult kvaliteetset tööd ja kvaliteedi, kinnit-, kinnitust leidnud kvaliteet ja klientide rahulolu on see, mis kindlalt tagab meile selle valdkonna nüüd äh, teadmiste juhtimine ja ohjamine, see on valdkond, kus vahel inimesed lähevad ära ning võtavad oma teadmised kaasa. siin me peame samuti panema paika seesmise äh, teadmiste juhtimise ja ohjamise süsteemi niimoodi, et kõik teadmised jääksid meie organisatsiooni sisse ja tooksid organisatsioonile piisavalt kasu. välisdimensioon, dimensioon on samuti väga oluline, neist kõige suurem on Euroopa teadusuuringute ala me jätkame tihedat koostööd ja partnerlust peamiste organisatsioonidega liikmesriikides ning meie prioriteediks jääb jätkuvalt integratsiooni ja laienemise toetamine. Euroopa Liidus on meil väga hea reputatsioon nii uutes liikmesriikides kui kandidaatriikides, sest me oleme aidanud neil saavutada aki kommunitüüri nõudmisi me jätkame liikumise ja koolituse valdkondades tegu, tegutsemist, me püüame järjest võimalikult äh, rohkem juurdepääsu anda noortele ja teadlastele, ma ei hakka siin väga üksikasjalikuks minema. välisdimensioon loomulikult toetab meie voliniku äh, põhiprioriteeti ehk siis innovatsiooni. meil on kaks institutsiooni, kus töötavad tugevad meeskonnad, mis osalevad innovatsiooni, innovatsiooni tegevuskavas ja töötavad selles suunas, et Euroopa majandus jõuaks järjest kõrgemale tasandile. nüüd Euroopa Parlament ma ei tohi unustada seda, et kui ma juba parlamendis olen, siis ma pean ikka parlamendist ka rääkima. Teie olete ka väga-väga oluline meie jaoks. Te näete, et meie omalt poolt püüame teid teavitada kõigest sellest, mida me teeme, missuguses suunas me liigume. me teavitame teid korrapäraselt tegevustest, mis meil parasjagu käsil on. me vastame teie poolt esitatud küsimustele. me oleme teie jaoks ka paar uuringut läbi võinud, me osaleme STOAS alati, kui meid kutsutakse, siis me oleme kohal oma, oma ekspertiisiga, me soovime ka parlamendiga ühist töörühma, niisugust, kus meie anname teile informatsiooni ja parlament võib siis esitada meile nõudmisi või küsimusi, mis valdkonnas nad soovivad teadmisi saada ning me loomulikult soovime säilitada meie siiamaani juba olemas ja paika pandud külastuste graafiku. väga paljud teist käivad meie institutsioonides korrapäraselt külas ja see on suurepärane, see võimaldab meil väga hästi eh, olla Euroopa Parlamendi teenistuses. ning lõpetuseks, enne kui ma hakkan teie küsimustele vastama, tahaksin ma teid kõiki kutsuda täna, kui me avame siin Euroopa Parlamendi hoones näituse kell kaheksateist kolmkümmend kohal viibib ka volinik Georg Quinn ning samuti asepresident Diana Wallis. ma kutsun teid kõiki sellele näituse avamisele, seal on kohal kõik meie direktorid, väga paljud juhtivad teadlased ning see on teie jaoks suurepärane võimalus saada üksikasjalikumalt ja põhjalikumalt teada, mida me erinevates valdkondades teeme. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu. härra Kanakas. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin härra Schenkelit õnnitleda. tegemist on juba kolmanda või neljanda korraga lausa, kui te esinete meie ees, ma arvan, härra Schenkel. ja mul on tunne, et tõesti me teeme edusamme, ideed muutuvad üha viimistletumaks ja tõesti on näha edusamme, on näha üksmeele arengut äh, viimase kuue kuu jooksul, mil te olete ametis, olete teie olete ehk siis äh, sellele üksmeele tekkimisele kaasa aidanud. mina olen äh, Interface uue teadusuuringute ühiskeskuse Interface töögrupi osaleja ja ma, ma olen jälginud arenguid ja ma tänan teid teie ettekande eest, teie ettekande selguse eest, te olete toonud meile väga selge Te olete teinud meile väga selge ettevõtte, ülevaate väga põhjalikust dokumendist ja ma rõhutaksin, et me, meie ees on selge visiooni muutus. algne visioon ammutas inspiratsiooni kliendist ja pidi osutama ainult abi teadusuuringute näol abi Euroopa Liidu poliitikatele äh, ja nüüd on meil hoopis uus lähenemine, hoopis uus visioon, äh, mis äh, on palju politiseeritum, uus teadusuuringute ühiskeskus aitab meil poliitikaid juba defineerida, niisiis on selline poliitika poolt juhitud lähenemine. ja loomulikult kasutatakse välise ekspertide analüüse ja nii edasi, võtame näiteks David Kingi olulise raporti. aga igal juhul on äh, ühiskeskus äh, teinud edusamme ja pingutusi, nagu te ütlesite, olete te üritanud, äh, püüelnud integreerimise poole ja selle iso-, selle organisatsiooni isoleerimise äh, Ähm, lõpetamise poole, te tahate rohkemate peadirektoraatidega koostööd teha, tahate rohkem horisontaalset juurdepääsu oma teadmiste kogumile ja nii edasi. loomulikult teie töös on raskusi ja on ka teatavaid puudusi, on teatavaid riske teie töös, meil on vaja väga laiapõhjalist poliitilist konsulteerimist selleks, et lähenemine oleks võimalikult laiapõhjalisem ja äh, algselt oli kaas, et teadusuuringute ühiskeskus keskendub teatavatele valdkondadele ja poliitiliste otsuste mõjutamine võib olla tegelikult väga raske, väga raske võib olla ka aidata kaasa poliitiliste otsustamise, otsuste langetamisele, äh, kui tegemist on valdkondadega, kus äh, ühiskeskusel puuduvad varasemad kogemused. ja Teie uue strateegia elluviimise puhul on minu arvates raskusi teie eesmärkide kvantifitseerimisega. Teil on uued eesmärgid juba ja teil on vaja konkreetseid näitajaid, mõõdetavaid näitajaid, näiteks ajakava näol, te, meil on vaja mingisuguseid mõõdetavaid näitajaid, mille abil saab mõõta teie eesmärkide saavutamist ja äh, need peaksid olema teistsugused mõõdetavad näitajad kui äh, riiklikes laboratooriumites teadusuuringute keskustes, te peate selle kallal töötama. Äh, praegu on vara teilt nõuda neid näitajaid, aga ma arvan, et selles vallas jääb veel pisut tööd ära teha, mis puudutab inimressurssi, siis kui aus olla, siis jäid mulle mõned asjad ebaselgeks. härra Schenkel tunneb, et ta oleks inimeste, eh, inimeste värbamist tuleks paindlikumaks muuta, me oleme sellega nõus, aga samal ajal me kõik teame, et mõningates institutsioonides äh, on teatavad piirangud, äh, kaheksakümmend viis protsenti teie rahastamisest tuleb ühenduse fondidest ja see tähendab seda, et teie olukord on liiga kindlustatud, liiga äh, staatiline ja uuringud võivad jääda venida, teil oleks vaja rohkem konkurentse, mis protsessi kui protsessi elavdaks. kuidas kavatsete teie paindlikkust suurendada sellises kontekstis, kus suur osa, lõviosa teie teadus, teadlastest on palga, palgal, kel ja neil on püsi öö, Äh, alalised lepingud, äh, nende elu on täiesti kindlustatud, nad tunnevad ennast võib-olla liiga mugavalt. mina äh, oleks oodanud uut missiooni või avaldust teie organisatsiooni kohta, te rääkisite sellest samast viieteistkümnest protsendist välisrahastamisest, aga te ei rääkinud selle piirmäära suurendamisest, te ei öelnud, et teie eesmärgiks oleks veelgi kaugemale minna. mis tähendab seda, et teie olete põhimõtteliselt oma staatus kuuga päris rahul. Te tahate, et teie mugav elu jätkuks. kui te aga vaataksite, mis toimub liikmesriikide laboratooriumites, uurimiskeskustesse, siis väga väheste laborite puhul on äh, erarahastamismäär piiratud ainult viieteistkümne määraga, väga paljud laboratooriumid äh, töötavad higipull otsa ees selleks, et äh, seda erafinantseerimisväära suurendada. ja siis veel järjepidevuse küsimus, kui te oma vigu hindate, meil oleks vaja jätkusuutlikkust, makromajanduslikku poliitikat toetada, struktuurireforme toetada, süsinikuvähene jätkusuutlik äh, haldamine äh, ka rah-, loodusressursside osas äh, ja siis julgeoleku küsimus Teie esimene äh, tegevusvaldkond oli just nimelt tuumaenergiaga seotud äh, tu-, turvalisus ja kui te vaatate samas eelarvelisi vahendeid, siis äh, just nimelt turvalisusega seotud teemad, selle puhul olete te ette nähtud kaksteist selle puhul toiduainete turvalisuse suhtes olete ette nähtud kaheteistprotsendilist vähenemist, tuumaenergia tase jääb samaks ja teistes ohutusega seotud küsimustes on samuti ette nähtud kärped, see aga ei ole kooskõlas teie äh, turvalisuse suurendamise eesmärgiga üldisemalt. ma tahaksin tänada teid teie ettekande turval-, äh, ettekande põhjalikkuse eest ja äh, tulevikunägemuse eest, aitäh! mulțumesc domnului Șencal pentru prezentarea făcută. Tahaks suur tänu. ma hindan selle keskuse tehtud tööd. me uh, saame uh, vajalikku tehnilist ja teaduslikku abi, sellist abi on vaja Euroopa Liidus selleks, et uh, aidata meie poliitikaid õigel kursil hoida e, ja edasi arendada Teie keskusel on piisavalt äh, infrastruktuuri äh, ja, ja ka teadusuuringuid olete te piisavalt läbi viinud, äh, seetõttu olete saavutanud ka häid tulemusi ja olete jõudnud eesmärkideni, mida te, märkideni, mida te meile kirjeldasite. mina aga, mind aga huvitaks see, et milline on teie tulevikunägemus uute liikmesriikide infrastruktuuri arengu osas vähemalt praegu on olukord päris kesine nendes uutes liikmesriikides ja väga raske on ise toime tulla erinevate probleemidega, vaja oleks Euroopa Liidu äh, ressursse probleemide lahendamiseks. millised konkreetseid selgeid ettepanekuid oleks teil selleks, et infrastruktuuri arendada ja iseäranis teadusuuringute äh, infrastruktuuri uutes liikmesriikides arendada? kolleeg Lamberts, palun. suur tänu, härra esimees. härra Schenkel, ma arvan, et te mõistate ka prantsuse keelt, kas ma eksin? härra Schenkel, kas ma räägin inglise või prantsuse keeles? Inglise keeles siis. paar märkust teie. Uh, on the uh, thematic area, areas that, uh, that the GRC is focusing on, well, first, focusing is a good thing. So uh, I think that you're right ja väga õige on teie raskuskeskmete paigaldamine ja te, miks te, te ei ole rääkinud, miks te olete mõningad asjad välja jätnud oma väljakutsete hulgast, ma tahaksin kuulda teie kommentaare. Te olete maininud oma väljakutsetena vananeva elanikkonna, aga temaatiliste valdkondade hulgas ma ei näe midagi selle kohta ainuke asjaolu, kus eh, tuleb mängu tervishoid, eh, on tegelikult toiduohutuse punkt või teema ja see on muidugi oluline. aga mis puudutab meie ühiskonna jätkusuutlikkust, siis sellest seisukohast on eh, elanikkonna vananemine väga tähtis küsimus, mida te kavatsete selles osas ette võtta. ja siis veel konkurentsivõimeline avatud majandus kui te toote tema, teemavaldkonnad välja, siis see on loomulikult teie poliitiline valik ja võtmeküsimus minu jaoks oleks järgmine, milline on majanduse eesmärk, kas majanduse eesmärk on kasvada või äh, aidata kaasa inimeste heaolu suurendamisele? ja ma, mind huvitaks teie Äh, nägemus, kui teie tahaksite teadustel, teaduslikel analüüsidel põhinevaid poliitilisi alternatiivide pakkuda, siis kui asi puudutab sotsiaalset ühtekuuluvust või heaolu, siis äh, minu arust selline heaolust lähtuv äh, lähenemine oleks asjakohasem kui äh, kasvust lähenev äh, avatud konkurentsivõimeline majandus iseenesest ei ole midagi väärt, konkurentsivõimeluses iseeneses ei ole midagi väärt, ma arvan, et eesmärgiks on tegelikult midagi muud, ehkki me peaksime siiski olema loomulikult ka konkurentsivõimelised. ja veel üldisem küsimus Euroopa Parlamendis sellest ajast peale, kui ma äh, selle koguga liikusin, kui ma äh, käin äh, mittevalitud kogudes, võtame näiteks Euroopa Panga, Keskpanga ja Euroopa Komisjon, siis on selline domineeriv mõttevaldkond väga paljudes teemavaldkondades, majandusvaldkonnas üldisemalt ja selline ühine lähenemine peaks just nimelt, või see selline ettemääratud lähenemine just nimelt teie teadusuuringute ühiskeskuse puhul äh, äh, ei tohiks olla seal, kui on äh, erinevad alternatiivid, siis alternatiivid on mitmuses, alternatiive peaks olema mitu. ja mida teie uue teadusuuringute ühiskeskuse juhina teete selleks, et tagada, et teie ametisse värbamise menetlus võimaldab teadusuuringute ühiskeskustel värvata tööle erinevate mõttekoolkondade esindajad. majandus on üks valdkonda, mis on äärmiselt oluline valdkond, sellepärast et nüüd äh, kahekümne esimesel sajandil on meil äh, majandusmudel, äh, mida mi-, Äh, mis tajub, et meie ressursid on piiratud äh, loodusvaldkonnas ja nii edasi, aga majandus, äh, majanduse planeerimine sellises kontekstis nõuab uut lähenemist ja on väga vähe ülikooli, väga vähe akadeemiaid, kes Äh, inimesi äh, selle uue äh, mõtteviisiga on kohandanud ja on koolitanud neid selles valdkonnas. ma arvan, et meil on vaja mitmekesisust, mitmekesisus on äärmiselt oluline, mida te siis selle tagamiseks teete ja teine oluline küsimus on energia. tuumakogemuste valdkonnas on teil palju kogemusi, nii et ma räägin õige isikuga. kui me peaksime vaatama, millised on meie energiapoliitilised alternatiivid, siis nagu me teame, tuumaenergia debatt Äh, on, äh, on paljude arvates ideoloogiline debatt ja mitte faktidel põhinev äh, fakt ja rohelisedki pole immuunsed olnud sellele lähenemisele teataval määral, kuid ma ütleksin, et et meie, et ka need, kes räägivad, räägivad tuumaenergia poolt, ei ole sellisele lähenemisele immuunsed. aga me tahaksime tõhusat faktidel põhinevat lähenemist, mis võtaks arvesse jäätmete käitlemise, jätkusuutlikkuse ja nii edasi ja nii edasi. kõik teadusuuringute ühiskeskuse äh, töötajad on pärit ja kes on pädevad selles valdkonnas, eksperdid selles valdkonnas, tulevad tegelikult ju tuumatööstuse vallast, neil on selles vallas kõige rohkem kogemusi ja, ja seetõttu on neil teatavad eelarvamused, eks ole, minu arvates, kuidas me saaksime tagada objektiivsuse ja äh, me tahaksime poliitikaid tuua kodaniku lähele, lähe, kodanikule lähemale, kui kodanikule esitatakse tõ, tõsiasjadel põhinevaid asjaolusid, siis on selge, millised millistest faktidest lähtutakse, ükskõik millised, e-, millised valikud erakonnad langetavad, siis faktid jäävad samaks, eks ole. härra Odi. Merci, euh, monsieur president. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka peadirektorile suur tänu, et olete jälle kord tulnud siia tihendama sidemeid Euroopa Parlamendiga, kellel on nüüd tänu Lissaboni lepingule uued volitused. ning mu esimene küsimus, kas te võiksite meile uuesti selgitada, kuidas on jagatud võim teadusuuringute ühiskeskuses. kas tegemist on valitsustevahelise organisatsiooniga või on tegemist ühenduse organisatsiooniga, sest teist kõrgemal on haldusnõukogu, mida juhib professor Pierre Albin. kuidas on võim jagatud teie organisatsioonis, sest me oleme mõistnud nüüd, milline on teie töömeetod, aga kuidas on täpselt äh, korraldatud selle võimu teostamine, oluline poliitiline võim on teil ju, haldusnõukogu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel. ning tahaksin teada ka, kuidas te suhtute järgmistesse Äh, finantsperspektiividesse kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kakskümmend, kuidas nad on kaasatud teie visiooni? me üritame täna saavutada poliitilist üksmeelt ühe aspekti osas ja selleks on, et äh, me peaksime üritama rohkem ühenduse tasandile viia teadustegevus Euroopa Liidus. kui me seda me esitasime selle küsimuse volinikule ka kuulamiste käigus ning ta on nõus alustama läbirääkimisi liikmesriikidega selleks, et äh, näha, kuidas edasi areneda selles valdkonnas ning milline on teie arvates äh, ühiskeskuse roll selles arengus ning äh, kuidas te võiksite tagada, et teadusuuringud leiavad rohkem aset Euroopa tasandil? Last but not least, Frau Vera Madurell. ja lõpuks proua Madurel, palun. suur tänu, härra esimees. räägin lühidalt. tahaksin tänada härra Schenkelit, Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektorit ning äh, tahaksin tänada teda uue strateegia esitlemise eest aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend. see strateegia on hästi välja töötatud ning realistlik ning äh, kordab üle peamised ühiskeskuse eesmärgid ta arvestab ka nende õigustega, mis praegu on ühiskeskusel. oluline töö on ära tehtud. meie komisjoni liikmed on täheldanud, et äh, siia strateegia alla kuuluvad kohe punktid, mis on Hispaania eesistumise prioriteetide hulgas, aga tahaksin esitada ka paar küsimust olen rääkinud oma kolleegidega ning mis meile muret tekitab, on viis, kuidas Euroopa Liidu institutsioonide tasandil kasutatakse ära ühiskeskuse töö tulemusi. ma tean, et äh, te teete jõupingutusi selle nimel ning suur tänu ka selle äh, näituse eest, mida te kavatsete hiljem avada, aga üldiselt, härra Schenkel, arvame me, et teie töö tulemusi ei teata-tunta piisavalt. Teie töö on üldiselt äh, vägagi suurepärane, aga seda ei levitata piisavalt, ei kasutata piisavalt ära Euroopa Liidu institutsioonide poolt. ning ma arvan, et selles vallas peaksime tegema rohkem jõupingutusi, me peame selle probleemi lahendama. tegemist on rohkem märkuse kui küsimusega suur tänu küsimuse eest ning meie kolleeg Lamberts tahab esitada veel ühe küsimuse. tema esitas küsimuse kliimakaitse ning süsihappegaasi heidete osas ning sellega seoses tekib mul ka küsimus, kas te võtate arvesse erinevaid majanduslikke ka,, likke kaalutlusi, kas on professoreid, kes uurivad lähemalt seda temaatikat? et äh, see on härra Lambertsi küsimus, aga teises valdkonnas, sest ma arvan, et seda kõikides valdkondades. Uh, thank you very much. I am uh, first, thank you very much kõigepealt suur tänu kõigile nende toetavate märkute eest, märkuste eest. mul oli hea meel kuulda kõike seda ning hea meelega edastan ka kogu info oma kolleegidele. tahaksin vastata mõningatele kommentaaridele, mis tehti, kommentaaridele, mis tehti. härra De Campos äh, mainis näitajaid, mille ülesandeks oleks hinnata meie organisatsiooni töö tulemusi. pean tunnistama, et äh, me võime väga hästi meeta, mõõta äh, teadustöö tulemusi, puht teadustöö tulemusi, sest äh, siin on pikk arengute ajalugu, on mõjuhinnangud, teadusartiklid ja palju muud, nii et valik on siin suur, on suur hulk mõõt-, näitajaid, aga need on ainult näitajad. ei ole võimalik mõõta teadustöö tulemusi äh, kvantitatiivselt, mõistlikult. praegu aga võime teha siiski midagi ning tegemist on väljakutsega, mille osas palusin abi ka oma personalilt. selleks on äh, poliitilised väljavaated, sest sageli küsitakse meilt, kuidas on võimalik hinnata teaduslikku toetuse väärtust kvalitatiivselt ning kvantitatiivselt. me oleme selles osas koostanud mitmeid dokumente, neid tsiteeritakse sageli, aga kui töötada ühenduse tasandil ning kui tagada, et Euroopa tasandil meil on üks meetod, määramaks kindlaks GMO-d, need tuvastada, siis on väga raske kaasata kogu Euroopa laboratooriumid, et arutada ning leida meetod, mida kontrollitakse ning mida siis ka korralikult ellu rakendatakse. seda on tehtud juba mitmes valdkonnas, aga me ei olnud veel leidnud viisi selle mõõtmiseks. me tahame seda teha. nii et äh, ma võtan arvesse teie ettepanekut, me otsime neid võimalusi, aga praegu ei ole me paraku veel leidnud äh, piisavalt veenvat lahendust. mis puudutab paindlikkust, siis loodetavasti te ei vä-, mõistnud mind vääriti. võib-olla ma esitlesin seda natuke valesti. ma ei taha sugugi mitte nii-öelda negatiivset paindlikkust värbamise osas. ma soovin, et komisjon annaks meile võimaluse värvata pädevaid isikuid, keda meil on vaja oma missioonide teostamiseks ning olukord on parem, kui ma paar aastat tagasi veel arvasin. meil on nüüd kokkulepe EPSO ning äh, inimressurss ning äh, personaliosakonna vahel, mille kohaselt korraldatakse äh, spetsiifilised värbamiseksamid teadlastele. me korraldame nüüd avatud konkursse äh, inimestele, kes värvatakse ametnikena mitmetes teaduslikes valdkondades. ning niiviisi loodame me, et saame palgata inimesed, kellel on vajalik pädevus meile olulistes valdkondades. see on meie töö, mitte negatiivne paindlikkus, vaid protsess, mit-, mis võtab arvesse meie eripära, miks mõ-, mis võimaldab meil värvata inimesi, kelle andeid on meil vaja. Te mainisite viieteistkümne protsendi arvu siin ning kui ma neli-viis aastat tagasi tutvustasin seda parlamendile seitsmenda raamprogrammi eel, siis mõned liikmesriigid nõudsid kolmkümmend, kolmekümmend protsenti konkurentsivõimeline sissetulek. mina ütlesin, et hea küll, aga ärge nõudke, et me annaksime sõltumatut toetust poliitikavaldkondade väljaarendamisele ning et samal ajal me kasutaksime seda raha hästi, sest meie anname vajaliku panuse, anname vajalikud statistilised andmed, aga selleks on meil vaja anda ka rahalised vahendid. ma pean teenima kolmkümmend protsenti oma eelarvest GMO-de ja muus vallas ning võin teile öelda, et äh, ei ole liikmesriikides vajalikku toetusstruktuuri selle jaoks. ärge mõistke mind valesti. ma ei väida, et äh, me ei peaks lisavahendeid teenima, sest midagi, tegemist on millegi positiivsega, siiski tegemist on verstapostiga, mis aitab meil teenida lisasissetulekut kaudsetes valdkondades ning kus meil ei ole huvide konflikti. ma kaitsesin seda seisukohta ning volinik Potočnik äh, samuti, öeldes, et äh, ei ole võimalik omata mõlemat missiooni poliitikate arendamiseks ning äh, samas väita, et me peame teenima suure osa oma sissetulekust turgudel, niiviisi tekiks ju huvide konflikt. seetõttu põhimõtteliselt nõustusime me selle viieteistkümne protsendiga, mis on mõistlik piirmäär. härra Entšiule vastuseks. infrastruktuurid uutes liikmesriikides meie ei saa neid rahastada oma eelarvest, isegi kui me seda tahaks, me ei saaks see ei ole osaks meie missioonist. me oleme aga olulisel määral toetanud juba uusi liikmesriike ning kandidaatriike ning juhtinud oma kolleegide tähelepanu see valdkondadele, kuhu peaks tõukefondidest investeerima ning me aitame oma kolleegidel ka tuvastada asjaolu, et peab tegema tohutut tööd selleks, et äh, uutes liikmesriikides ning kandidaatriikides arendataks infrastruktuuri. ning äh, me oleme ka juba hakanud eraldama selleks varustust, sest paar aastat tagasi käisime ühes ülikoolis Rumeenias, ma nägin varustust, mida nad kasutavad ning äh, kui mina tegin oma doktoritööd ligi nelikümmend aastat tagasi, oli mul juba parem elektrooniline varustus kui neil seal täna. ning selles osas peab midagi ette võtma. täiesti nõus. nii et me toetame kolleege komisjonis, kes töötavad selle nimel. härra Lämberts, teil on õigus, elanikkonna vananemine on probleem, mille otsas, osas me oleme otsustanud mitte töötada. see on oluline väljakutse, aga meie sellega ei tööta, sest meil lihtsalt ei ole pädevust selles valdkonnas. nii et äh, tervisevaldkonnas oleme vähendanud oma missioone mitmetel põhjustel, sest meil ei ole eelkõige piisavalt pädevust piisavalt pädevust ka liikmesriikides, nii et me arvame, et me ei tohiks äh, tegeleda uute valdkondadega, milles meil ei ole piisavalt pädevust ning kus äh, teised võiksid parema töö ära teha. ning teie märkus, mis puudutab avatud majandust, me arvame, et tegemist on äh, sobiva pealkirjaga meie poolt toetamaks tööhõive kasvu kasvatamise kava kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. aga see ei tähenda, et ma ei pööra tähelepanu sotsiaal- ning keskkonna aspektidele ning teistele tegevuskava osadele. meie ei ole poliitikakujundaja ning kordan alati üle oma personalile, et me ei peaks üritama seda ka olla. ning ähm, pean nõustuma teie seisukohaga. kõik teadlased on inimesed, meil on oma arvamused ning oma puudujäägid nii et meil on käitumiskoodeks meie organisatsioonis. oma tööd tehes peame kaks korda alati kontrollima, et meie tegevust ei mõjuta isiklikud huvid või seisukohad. meil on ka nii-öelda sisemine kolleegidevaheline kontroll me oleme seda sorti kontrolli kohaldanud GMO-de ja muudes puhul ja muudes valdkondades nii et äh, enne, kui me avaldame oma aruanded, peame me alati kontrollima, mida ütlevad spetsialistid selles osas, millised on tõendid, asjaolud, mis välja on toodud ning milline on kogu selle kontekst. nii et me hoolikalt uurime kõiki erinevaid seisukohti teadlaste hulgas isegi, sest mõnikord on tõendeid väga vahe ning äh, ebakindlus küllaltki suur. ning me üritame olla võimalikult äh, õiglased ning objektiivsed, see ei ole loomulikult alati lihtne. ning seda tööd ei saa teha mitte organisatsiooni juht, sest te mainisite, et mul on omaenda pädevusvaldkond, kogemused ning seetõttu on meil vaja rohkem ekspertiisi, ekspertteadmisi selles organisatsioonis, selleks, et meil oleks parimad tingimused poliitika edendamiseks nii et me peame kontrollima, kuivõrd vastupidav on meie süsteem ning töö. härra Oudila. meie oleme komisjoni üks peadirektoraate ning meie struktuur on vägagi selge. meil on haldusnõukogu, mis on nõuandev kogu komisjoni otsusega loodi see umbes viisteist aastat tagasi ning äh, selle nõukogu volituseks on, et nad võivad anda rohelis-, peavad andma rohelise tule kõikidele komisjoni otsustele, mis mõjutavad ühiskeskuse tööd ning ka kõikide vanemametnike nimetamisel peavad andma oma rohelise tule. ühtegi vanemametnikku ei nimetata ametisse ilma haldusnõukoguga konsulteerimata. nii et tegemist on nõuandva komiteega, aga minu teada on vaid paar muud peadirektoraati, millel on sarnane ülesehitus meie omale. meie panus Euroopa teadusuuringutesse, võiksin sellest rääkida üksikasjalikumalt homme volinik Öögegan Künniga arutame seda ning leiab aset äh, Euroopa Teadusuuringute Nõukogu koosolek, mis äh, konsulteerib, äh, mis annab nõu volinikule ning uurime just nimelt lähemalt, kuidas saame panust, suurendada oma panust teadusuuringutesse Euroopas ning hindame, mida selles osas saab ära teha ning see kogu on teinud küllaltki huvitavaid ettepanekuid selles osas, kuidas suurendada Euroopa mõõdet ning äh, kriitilist massi selleks, et äh, arendada olulisi teadusorganisatsioone Euroopas. seda on meil vaja selleks, et olla konkurentsivõimelised USA-ga ning teiste riikidega, kes väga kiiresti meile järele jõuavad. proua Madurell, teie küsimus puudutas meie nähtavust ning meie teadmisi. me teame, et teil on väga õugus. me oleme nüüd vägagi teada-tuntud Euroopa Komisjonis, aga ma arvan, et liikmesriikides äh, peame tegema rohkem tööd, me teame, et teeme juba teavitustööd. inimesed, kes meid teavad, töötavad äh, teadusvaldkonnas, aga inimesed, kes meie tööst kasu saavad, on keskkonna, põllumajandusministeeriumid. ehk siis meie peadirektoraatide ekvivalendid. me ei tööta sageli mitte oma peadirektoraatidele või isegi oma volinikule, enamik meie tööst toetab meie erinevate klientide, ettevõtluse peadirektoraadi ja teiste klientide tööd. nii et sageli me ei ole väga nähtavad liikmesriikides, me mõistame seda ning üritame oma kohalolekut seal suurendada, aga ei ole ka palju teadusorganisatsioone, mis Euroopa tasandil on tuntud. me teame, et me peame midagi selles osas ära tegema. Teie küsimusele vastamiseks loodan, et olen vastuse juba andnud. me uurime erinevaid seisukohti ka kliimamuutuste osas, kui maainseneriteadustest räägitakse, siis loomulikult peame vaatama uusi ettepanekuid, peame vaatama sisuliselt neid seisukohta ning hoolikalt jälgima selleks, et näha, millised võivad tulevikus olla uued tekkivad küsimused, aitäh! suur tänu, härra Lambetil on lühike kommentaar. ma mõistan teie seisukohta tagamaks, et isiklikud arvamused ei sekku teadustegevusse, aga kuidas te tagate selle, et te võtate erineva haridusliku taustaga inimesi tööst? näiteks majandusvaldkonnas üheksakümmend viis protsenti ma ei, majandusteadlastest on saanud koolitust neoklassikalise mõt-, koolkonna valguses. kuidas te garanteerite, et teie organisatsioonis on erinevate vaatenurkade alt tõelisust nägevaid inimesi, aitäh! I mean, what, what we do is meie vaatame teadustööde kvaliteeti ja kogemusi. mina äh, töölevõtmisintervjuudes ei osale, näiteks majandusteadlaste töölevõtu intervjuudes mina ei osale, sest ma pole küllalt kompetentne, aga me paneme kokku niisuguse žürii, mis vaatab läbi kandidaadi teadusalased tegevused, tema kogemused ja nii edasi ning kui me käivitame mingi muu valdkonna, milles meil oma, kui meil, milles meil inimesi ei ole, siis me võtame väljastpoolt uusi. me ei vaata, missugusesse parteisse inimene näiteks kuulub. ainuke asi, mis, mida me vaatame, on tõendatavad teadustöö kogemused ja head teadustöö kogemused me püüame teatavaks teha oma vabad kohad, nii et sinna, sellel, nendele vastaksid sobiva ettevalmistusega inimesed. ma loodan, et see on vastuseks teie küsimusele. suur tänu, härra äh, Schenkel, kogu selle info eest. ma arvan, et me läheme nüüd äh, kõik näituse avamisele, need, kes ei saa tulla, siis suure tõenäosusega äh, vaatavad seda näitust pisut hiljem. üheteistkümnendal mail väga varakult hommikul toimub meie väga lühikene koosolek, see algab kell kaheksa nelikümmend viis ja siis on meil lihtsalt tegemist lühikese